tere hommikust, alustame oma koosolekuga, võtke istet, kui leiate mõne tooli, siin on tegelikult valikut veel päris palju. tere hommikust ja jätkame päevakorraga. päevakorrapunkt number viisteist, Euroopa, vabandust, meie komisjoni lähetus Albaaniasse seitsmendast kuni üheksandast maini kolleeg Zeller Klints ja ka delegatsiooni juhiks oli siis Derek Vaughan ning kolleeg Tšernetskit ma ka muidugi ei tohiks ära unustada, nii et kokku neli kolleegi, vabandust. suur tänu, et läksite sinna. kolleeg Seller peaks ka kohe siia jõudma, kolleeg Klints on kohal, nii et ma annangi temale ka kohe sõna selleks, et ta saaks meile rääkida sellest visiidist. aitäh täna siia tulemast ja palun. jah, tere hommikust ja suur tänu mina tegelikult eeldasin, et äh, Zeller annab aru, kolleeg Zeller, nüüd on olukord natukene keeruline, aga nojah, kui teeme vastupidi, siis teeme vastupidi. minu jaoks oli tegemist väga huvitava reisiga. ma ei olnud varem seal riigis äh, käinud. varem idabloki ajal ma käisin küll mitmetes riikides, aga mitte kunagi Albaanias ja mina arvasin, et Albaania on üks kõige äärmuslikemaid kommunistlikke riike jah, Nõukogude Liitu ta küll ei kuulunud, aga tegemist oli seal kas väga stalinistliku diktatuuriga ja ja tõesti, tegemist on sellise pigem ääremaaga, arvasin mina ja tegemist on trööstitu rahvaga, aga tegelikult üllatas mind see, et äh, kõik olid väga altid meiega vestlema, väga avatud, ütlesid ka alati oma arvamuse, saime nendega kõigest rääkida ja paljud mitte ei olnud ainult Euroopas ringi reisinud, vaid ka töötanud ja siis mingil hetkel tagasi pöördunud, näiteks tõlk, kes meid äh, abistas, ta oli kümme aastat Ühendkuningriigis töötanud, seal korralikult raha teeninud ja siis äh, ostis ta endale pealinna korteri ja töötab Albaanias ja töötab Albaanias äh, vabakutselisena, kujutage seda endale ette. nii et nad ei ole üldse niimoodi öö, suunatud turvalisusele, kindlusele, nii nagu tihti idablokis on, et kuidas ma saan töö ja kuidas ma saan korteri, vaid otse vastupidi, ta oli väga riskialtis ja väga iseseisev naisterahvas. siis, mis veel positiivne oli see, kuidas linn välja nägi, ma poleks iial uskunud, et selline kirju elav linn on seal koos erinevate platside, restoranide, kõrtsidega, kus sai ka väljas istuda, ilm oli ilus, inimesed olid kõik väljas ja oleks võinud arvata, et oled hoopis Itaalias või Horvaatias. nii et see oli kõik väga huvitav, mis puudutab nüüd neid erinevaid vestluseid, mida me pidasime erinevate äh, ametite esindajatega, no need olid küll sellised, mida olid oodata. rahandusministeeriumist alates nüüd, kus meile anti mõista, et nad annavad endast kõik selleks, et Euroopa Liidule läheneda ja positiivselt siis see liitumisprotsess lõpetada. Nende suureks ootuseks oli see, et kohe pärast meie visiiti Euroopa Liit otsustab, et ametlikult alustatakse liitumisläbirääkimistega. see oli nende suureks eesmärgiks ja selle nimel nad ka töötasid. nii et äh, selles mõttes nad olid ka tõesti terve rea meetmeid vastu võtnud äh, ja ka seaduseid. ning kui vaadata seda kõike, siis oleks võinud tõesti küll arvata, et jah, nad võtavad seda tõsiselt, kurss on õige ja asjad lähevad õiges suunas. rahad, mis nad on saanud ja nad on tõesti Euroopa Liidult päris palju saanud, seda on nad ka päris korralikult kasutanud, aga meil ei olnud, me ei olnud ühenduses mitte ainult poliitiliste öö, ähm, asutustega, vaid ka sõltumatute organisatsioonidega, nagu näiteks Albaania kontrollikoda, Albaania riigikontroll ja seal oli kaks asja väga huvitav. ministeeriumite ametnikud ja täistöökohaga poliitikud kinnitasid meile, et äh, võitlus korruptsiooni vastu käib ja tegemist on seal tõesti kurja juurega, mis sealses Balkani piirkonnas tõesti on äh, väga suureks probleemiks. Nemad siis tegid meile selgeks, et nad on korruptsioonivastases võitluses selgeid samme edasi teinud. Albaania riigikontroll ütles täpselt vastupidist Nemad ütlesid, et jah, siin ja seal on tehtud ühte ja teist, aga et põhimõtteliselt äh, selline korruptiivne käitumine ühiskonnas on ikka veel vägagi levinud ja et äh, to-, mingit edasiminekut pole olnud. see oli täiesti, kaks siis täiesti vastuolulist avaldust, mis tegelik äh, olukord on, seda me muidugi pärast neid lühikesi arutelusid ja, ja vestlusi öelda ei saa, aga mulle tundub, et kui Riigikontroll midagi sellist ütleb, siis see on pigem rohkem tõsi kui eh, see, mida ütlevad poliitikud, kui kohe-kohe on ametlikud läbirääkimised algamas. nii et see oli selline pigem eh, negatiivne punkt. teine negatiivne punkt puudutab kohtunikke ja kohtusüsteemi puhastamist nii-öelda. Albaania, nagu ka kõik teised toona Nõukogude Liidu võimu all olnud riigid, äh, kontrollis kohtunikke, seadused ei olnud üldse mitte halvad ja teistsugused kohtuotsused oleksid olnud võimalikud, kuid kohtunikud pidid partei doktriinist kinni pidama ja otsused olid pigem poliitilised. see oli Albaanias, Saksa Demokraatlikus Vabariigis ja Nõukogude Liidus vägagi levinud. ja Albaania enne läbirääkimisi Euroopa Liiduga ütles, et nad soovivad tõesti kohtusüsteemi puhastada, nad ei taha äh, et neil oleks kohtunikke, kes minevikus põhiväärtustest pole kinni pidanud ja seadusi tõlgendanud ning otsuseid vastu võtnud niimoodi, et isikuid, inimesi ei ole niimoodi koheldud, nagu meie seda ootame ja kuidas Euroopa Liit on seda ette kirjutanud, et, et inimesi tuleb kohelda väärikalt ja siis töötati välja seal menetlus, kus iga kohtunik pidi laskma enda tööd kontrollida. ja siis oli seal terve rida kohtunikke, kes kaotasid oma töö, kuid äh, nende reeglite järjekindel rakendamine ei lähe nii, nagu nad seda endale ette kujutasid ja kõik on toppama jäänud ja me näeme, et tegemist on raske problemaatilise olukorraga. ka Poolas üritatakse kunagisi Nõukogude võimu all töötanud kohtunikke pensionile saata selle kaudu, et pensioniiga tuuakse allapoole, aga nad teevad sedasama viga Albaanias nagu ka Poolas, et nad oma äh, Äh, poliitiliste doktriinide järgi panevad uued kohtunikud äh, paika. nii et see tekitab suuri küsimärke. mina muidugi isiklikult ei saa öelda, kuidas seda kõike lahendada ja mis oleks nüüd õige lahendus, aga need on kaks kriitilist punkti. kohtusüsteemi nii-öelda puhastamine ja siis äh, see, et me peame hoolitsema selle eest, et meil oleks neutraalsed äh, ilma mineviku taagata kohtunikud, aga ma ei kujuta ette, kust neid nii kiiresti leida ja see on ilmselgelt probleemiks. see, et äh, uus kohtunike põlvkond, mis on üles kasvatatud vastavalt lääne väärtustele, et neid ei ole veel piisavalt palju. ning teiseks suureks probleemiks on korruptsioon. huvitav on ka see, et mis puudutab Albaania majandust, siis äh, Albaania on hakanud üha rohkem naaberriikidega öö, äh, ühendust pidama ning ka majandussuhteid üles ehitama. see läheb kõik aeglaselt, aga siiski järjepidevalt. Albaanial on ju piir Serbiaga, Kosovoga ja Kreekaga ja Albaania üritab tõesti kõikide riikidega naaberriikidega ühendusse asu-, astuda ja tundub, et nad on seal päris edukad. on äh, erinevad administratiivsed ametivõimud, mis teevad koostööd ministrite tasandil, piirkondlikul tasandil ja ka kohalikul tasandil. ja tegelikult ka Balkani piirkonnast kaugemale üritab äh, siin Albaania kontakte leida, Aadria meri on siin ühelt poolt piiriks, aga teiselt poolt ka suurepäraseks ühenduslüliks ning laevaliiklus Itaalia ja Albaania vahel on ka väga hästi edasi arenenud. siin on äh, tõesti pidev kaubavahetus, inimeste vahetus ja nii edasi. ning peale selle oli meil üks väga huvitav külastus, me käisime vaatamas ühte projekti. tegemist oli öö, ähm, rannapromenaadi loomisega ja ma pean tunnistama, et et äh, ma olin tõesti vägagi üllatunud, sest tõesti tõeliselt koledast ähm, äh, maaribast oli tehtud väga ilus rannapromenaad äh, mere ääres. ja seal taga oli terve projektirühm, juhatas seda tööd üks kreeklane, koos kunstnikega tegi ta koostööd ja ka maastikuarhitektidega, tegemist oli vägagi ilusa rannapromenaadiga, mis kohe kindlasti aitab siis nüüd äh, sellest äh, kohast teha korraliku turismi sihtkoha. Äh, seal on väga ilusad hooned, seal on korterid, hotellid, restoranid nii et tegemist oli väga-väga huvitava külastusega ning projektijuhi selgitused olid ka tõesti vägagi selged. tema nimelt seletas, kuidas nad samm-sammult mitte ainult kontseptsiooni välja ei töötanud, vaid hakkasid seda ka rakendama. meie alguses tahtsime Albaania kõrval ja noh, Äh, ametlik see veel ei ole, aga tahtsime siis käia ka Põhja-Makedoonias. Ähm. aga kahjuks aega meil piisavalt ei olnud ja ma arvan, et tegelikult oli hea, et me sinna ei jõudnud. me oleks pidanud veel päeva või poole päeva sinna piirkonda jääma ja siis me tegelikult ei oleks piisavalt hästi saanud äh, keskenduda ei Albaaniale ega ka Makedooniale. nii et see võib-olla oli väga hea mõte, et me sinna ei läinud. minu arvates äh, kogu see Lääne-Balkani riikide piirkond. me pea, ei tohiks siin alahinnata nend-, selle piirkonna geostrateegilist tähendust Euroopa Liidule. nüüd äh, tsiteerin seda, mida ma olen näinud, kuulnud ja ka lugenud. see ei ole nüüd nii, et ma ise oleks selle mõtte peale tulnud. paljudes Lääne-Balkani riikides äh, Türgi, Venemaa, Venemaa just Serbias on väga aktiivsed. ja seal on äh, ka moslemi usku inimesed äh, Kosovos, äh, Bosnias ja ka Albaanias rahad Türgist, mida nad saavad isegi, kui Türgil väga palju anda pole ja ka teistest riikidest, Katarist, Lähis-Idast üleüldiselt äh, jõuavad sinna selleks, et toetada moslemi usku, ehitada mošeesid ja mõjutada sealseid riike. meil ei ole midagi ju moslemi usu vastu ja mošeede ehitamise vastu aga me peaksime siiski olema ettevaatlikud, et siin tagaukse kaudu ei haaraks võimu jõud, äh, mille eesmärgiks on pigem äh, see, et sellest piirkonnast ei saaks Euroopa Liidu liikmesriigid. Vene Föderatsioon Serbias ilmselgelt ei kavatse Serbiat toetada, et Serbia areneks võimalikult kiiresti ja saaks juba homme päev astuda Euroopa Liitu. Nad pigem pidurdavad seda menetlust ja täpselt samamoodi nagu Ukraina puhul panevad nad siis Serbia valiku ette, et kas Euroopa Liit või Venemaa. Albaania rahvas, hoolimata sellest, et nad on moslemi usku, on nad tegelikult de facto ateistlik äh, rahvas. kuna nad kuulusid äh, Nõukogude satelliitriikide hulka, siis nad olid pigem ateistid ja islamiusk ütleb neile eh, sama vähe kui ka teised usud. nii et eh, selles mõttes ei ole neid võimalik nii lihtsalt mõjutada kui eh, Kosovo või Bosnia elanikke, mis on alati olnud pigem väga tugevat os-, moslemiusku. seda kõike oli väga huvitav näha, seda, kuidas rahvas reageerib sellistele moslemi mõjutustele ja Albaania selles mõttes on tegelikult veel nii-öelda nakatamata riik. ja kui niimoodi edasi areneb, siis ma arvan, et Albaania võib tõesti positiivse panuse anda sealses piirkonnas selleks, et toetada eh, siis lähenemist Euroopa Liiduga ja kiiresti edasi arendada. aitäh! suur tänu selle ülevaate ja muljete eest, kolleeg Tšernetski, Richard, teie olite ka kohal, kas soovite ka meile infot anda? aitäh, proua esimees. Te teate, et ka mina käisin sellel tähtsa delegatsiooni visiidil. see on tähtis sellepärast, et Euroopa Liit on nüüdseks äh, juba aastaid toetanud Albaaniat, nii et Euroopa Liidu vahendeid on sinna äh, saadetud ja oleks nüüd vaja teada saada, kuidas seda, neid rahasid on kasutatud. suur tänu kolleegidele nende üksikasjalike seletuste eest äh, ja väga huvitava ülevaate eest. see ei olnud esimene kord, kui ma käisin Albaanias, ma olen seal kokku käinud viis korda. nii et ma tõesti võin öelda, et mul on olnud kogemusi ja ma oskan väga hästi hinnata viimaste aastate arenguid ning ma tegin järgmised äh, järeldused. Euroopa Parlament äh, hakkas täpsemalt äh, jälgima seda, kuidas Euroopa vahendeid kasutatakse Albaanias. see on ilmselgelt suur edusamm, sest minevikus oli meil muresid just korruptsiooniga, oli probleeme korruptsiooniga, oli mure, et Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse kohaliku eliidi toetamiseks. nüüd on aga tehtud seal suuri edusamme, poliitiline olukord on muutunud. Albaania on tõesti siin väga palju pingutanud, Albaania üritab liituda Euroopa Liiduga. Albaania on selles nii-öelda priviligeeritud riikide rühmas, millel on kõige suuremad võimalused liituda Euroopa Liiduga, Albaania, Montenegro ja Serbia. ja mis puudutab Albaaniat, siis Albaania on väga huvitav juhtum, sellepärast et esimes-, tegemist oleks esimese liikmesriigiga, kus äh, äh, domineerivaks usuks on äh, moslemiusk, Albaania peaminister väga palju pingutab, ta on näiteks üritanud veenda Euroopa Liitu, äh, et ta rohkem toetaks Albaaniat liitumise teel, välja on töötatud ka terve tegevuskava, mida soovitakse rakendada. ja see, mitte ainult valitsus ei ole huvitatud liitumisest, kõik parteid on jõudnud selles osas kokkuleppele opositsioon ja valitsus on nõus sellega, et äh, Albaania peaks jätkama äh, Euroopa Liiduga liitumise teed, ükskõik kes ka siis võimul poleks. Rabašo ka kinnitas meile, et nad jätkavad seda kurssi. tahaksin veel välja tuua ka seda, et Albaanial on teatud eripärad. lootused on suured, lootused, mis on seotud Euroopa Liidu liikmelisusega. ja kui Albaania tõesti nüüd liitub Euroopa Liiduga, siis tegemist oleks kõige ameerikameelsema, kõige ameerikameelsema liikmesriigiga. Albaania armastab Euroopa Liitu, nii et tegemist oleks äh, väga huvitava lisandiga. Äh, seal on näiteks äh, ausambad Clintonile, president Bushile. see kõik on vägagi märkimisväärne. Albaania ja Kosovo on riigid, mis tõesti toetavad tulihingeliselt USA-d. Nad on palju entusiastlikumad USA äh, suhtes kui teised Euroopa Liidu liikmesriigid ja nüüd mõned järeldused. ma olen veendunud, et Euroopa Liidul on, et Albaanial on vaja Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi. kaks tuhat kuusteist avaldati üks väga huvitav artikkel Albaanias, öeldi, et läheb veel kümme kuni kaksteist aastat, enne kui Albaania on võimeline Euroopa Liiduga liituma no ma ei ole prohvet, ma ei saa siin midagi ette ennustada, aga mina arvan, et Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi andmine ja eeltingimuste täitmise nõudmine võiks olla väga kasulik, sest see oleks Albaaniale stiimuliks jätkata siis ka neid sisereforme ja tegemist on ka geopoliitiliselt väga huvitava olukorraga Venemaa on olnud väga aktiivne Balkani riikides, Venemaa on üritanud äh, Montenegros ja ka Makedoonias riigipööret korraldada. Venemaal on tõesti väga palju huvi ka äh, Kosovos äh, tegutseda ja mõjutada ja sellepärast on see tõesti väga tähtis, me tõesti peaksime seal üritama ka võitlema Venemaa mõju vastu. meie delegatsiooni visiit oli tõesti väga tõhus, väga kasulik, isegi kui päevakord oli väga tihe. ja me olime väga väsinud. mis puudutas nüüd seda visiidi aega, siis ähm, meil olid erinevad ähm, plaanid, erinevad võimalikud stsenaariumid välja töötatud, mõtlesime, et äkki jõuame ka mõnda teise Balkani riiki aga ma arvan, et lõppude lõpuks oli tõesti väga hea, et me keskendusime ainult Albaaniale. sümboolselt oli see viit ka tähtis, sest me olime võimelised näitama, et Albaania on Euroopa Liidu jaoks tähtis. poliitiliselt tähtis. ja me saime ka näidata, et Euroopa Liit jälgib väga täpselt, kuidas Albaanias kasutatakse Euroopa Liidu fondide vahendeid. ja siis äh, poolakana pean tegema veel ühe märkuse. kohtusime Albaania äh, riigikontrolli esimehega. tegemist on siis ühe kõige tähtsama kontrolliorganiga Albaanias. kui me seal olime, toimus äh, seal ka üks tseremoonia ja see tseremoonia korraldati siis selleks, et ühele Albaania institutsioonile, ühele instituudile anda Lech Kaczynski nime ja minu jaoks oli see väga-väga liigutav sündmus. ja ka teile suur tänu reisimuljete jagamise eest, aitäh, et te kõik sinna kohale läksite. järgmisena kolleeg Pirinski, palun. suur tänu, proua esinaine, ma ei taha väga <clears throat> enam pikale venitada seda päevakorrapunkti, sest ma tean, et enne poolt ühteteist on veel kaks punkti jäänud, kuid tahaksin pisut täiendavat täiendavalt jagada oma muljeid seoses kolleegide jutuga. neljapäeval Sofias eelmisel nädalal oli parlamentaarne konverents, mille korraldasid Euroopa Parlamenti Bulgaaria Rahvusassamblee. ja teemaks oli Lääne-Balkani riikide muutumine, ümberkujundamine seoses äh, liitumisega Euroopa Liiduga. osales rida vabaühendusi sellistest riikidest nagu Makedoonia vabariik, endine vabariik, Albaania. ja seal oli teatav frustratsioonitunne, mida selgelt väljendati meie sellise lähenemise suhtes. tõepoolest on olemas väljavaade, aga samas kuupäevade osas ei taheta eriti selgeid seisukohti võtta Öeldakse, et tehke kodutööd, viige läbi reforme, täitke Kopenhaageni kriteeriume ja nii edasi. ja nii on see jätkunud juba viisteist aastat. ja nemad äh, tõstsid esile küsimuse, et kas poleks äh, parem mitte nii palju keskenduda liitumise kuupäevale, kui pigem alustada Lääne-Balkani riikidega läbirääkimisi, kaasata meid intensiivsesse äh, protsessi, mis, sõelumisprotsessi, mis on osa läbirääkimistest, jõuda liitumiseni mingil hetkel, kuid äh, ei tohiks jätta muljet, et äh, liitumine on lõppenud, vaid pigem pärast liitumiskuupäeva tuleks siis jätkata äh, süvendatult seda lähenemisprotsessi, oli huvitav kuulda Austria kolleegi, kes oli kaasraportööriks seal, kes ütles, et see oli tegelikult Austria lähenemine pärast liitumist, sest äh, pärast äh, liitumist jätkus intensiivne näiteks põllumajanduse ja tööstuse ümberkujundamine ja nii edasi. nii et ma tahaksin seda <clears throat> muljet sellest konverentsist teile siinkohal kirjeldada. sest ma arvan, et peaksime mõtlema järele Euroopa Liidus ja institutsioonides, kuidas täpselt äh, Lääne-Balkani riigid, mis on äh, väga keerukas üksikriikide kogum tegelikult, arvestades Kosovo väljakutset, et kuidas Lääne-Balkani riigid on päris konkreetselt Äh, liitumisrajale äh, viidud, et seda tehtaks nii, et kodanikud saaks aru, et see on reaalne. kolleegid, kolleeg Seller, palun. jah, aitäh, proua esimees, palun vabandust, et tulin just Berliinist ja lend kestis vähem kui äh, sõit lennujaamast siia ma ka osalesin Albaanias käinud delegatsioonis, mis oli minu meelest väga äh, huvitav reis ja, ja see, mida kolleeg Berinski just ütles, seda oli kõikjal võimalik tunda, et äh, soov jõuda Euroopasse, Euroopa Liitu oli kõikjal olemas, eriti noorte hulgas. ja seda ütlesid ka paljud poliitikud, valitsuspoliitikud. küsimuseks on ainult see, et kas, et kas me äh, käsitleme seda liitumist esmajoones mm, poliitilisena või võtame me tõsiselt äh, liitumiskriteeriume. ja siin on tegemist äh, lahknevusega, et kui me ütleme, et me tahame, et et äh, kui need riigid Euroopa Liiduga ühinevad, et äh, nad siis vastaksid täielikult äh, kõigile standarditele, oleksid need standardid üle võtnud, mis Euroopa Liidus kehtivad, siis minu arvates kõigil nendel riikidel, muuhulgas ka Albaanial, on veel pikk tee ees ja me peaksime olema väga ettevaatlikud ähm, mingite kuupäevade väljakäimisega. ja ümberpöördult tähendab see seda, et noored ütlevad siis, et kui Euroopa ei tule meie juurde, siis lähme meie Euroopasse. ja see ongi see probleem, millega koha peal tegemist on, väga äh, valgustav oli näiteks äh, meie kohtumine auditiametiga äh, äh,, mis Poola toetusel üritab teha kõike, mis võimalik selleks, et tagada ähm, mingigi läbipaistvuse toomine haldusmenetlustesse ja äh, valgustada seda, mis toimub poliitikas, aga nad kaebasid selle üle, et kõigi jõupingutuste puhul kuulatakse neid väga vähe, kui neid üldse kuulda võetakse. seda need inimesed, kellele nad oma soovitusi annavad, ei tee, nii et seal on äh, see lõhe, et äh, kas te soovite nüüd asuda teele Euroopa suunas, siis äh, on vaja ka kõiki neid asju teha ja me vaatasime ka ühte suurimat investeerimisobjekti, mis ei ole Tiranas, vaid äh, kakssada, kakssada kilomeetrit äh, kaugemal Flora linnas. ja Albaania tee on olnud väga raske, Hoxha diktatuur oli üks hullematest Euroopas ja Flora äh, linna sadam oli äh, väga halvas olukorras, linn oli alla käimas Euroopa äh, abiga, rannapromenaad on tõesti väga iluks tehtud, ilusaks tehtud ja merd on äh, puhastatud, äh, aga tulemus on olnud see, et kinnisvara hinnad on mitmekordistunud, nad loodavad väga palju turismile, aga Flora on Tiranast kakssada kilomeetrit kaugemal, seal lennujaama ei ole ja teed nagu me veendusime, ei äh, kutsu inimesi äh, Tiranast Florasse sõitma. seal äh, on ka projekt, kuidas ehitada linna ümber ringi linna ümbritsevale künklikule maastikule, aga see projekt on seisma pannud Euroopa registreerimis, investeerimispank ja Rekonstruktsiooni Arengupank on andnud sinna äh, laene, Itaalia ehitusfirma sai äh, selle äh, projekti endale, aga äh, ehituse keskel, siis äh, Hispaania holding firma äh, ostis selle Itaalia firma ära või sai endale ja siis ajas selle firma pankrotti ja nüüd äh, EBRD üritab leida äh, uut äh, ettevõtet, kes seda ehitust jätkaks, aga minu meelest on see raske, sest raske on leida ettevõtet, kes tahaks jätkata tööd, kus, mis teistel ei ole õnnestunud. ja samal ajal on, ja mina isiklikult kahtlen, kas äh, see linna ümbersõidutee tõesti kõige olulisem äh, projekt on Albaania praeguses olukorras. loomulikult äh, on poliitiline surve, kõik erinevad suurvõimud üritavad seal tegutseda, ükskõik kas Venemaa, Saudi Araabia või Türgi ja nemad loomulikult ei esita selliseid nõudmisi nagu meie ja sellepärast ma arvan, et läbirääkimiste alustamine on väga oluline märk, see on märk sellest, et me hoiame Albaania jaoks äh, ust lahti, aga siin äh, peavad nüüd äh, Albaania poliitikud ise tööd tegema selle nimel, et see kõik ei jääks pelgalt sõnadeks, vaid nad, nad tõesti teeksid ka ära need reformid, mida seal vaja teha on. ja liitumiskõneluste käigus peaksime tõesti seda rõhutama aga on ka rõõmustavat, äh, aga ma ei arva, et äh, meil äh, on varsti võimalik arvestada Albaania liitumisega, aga erinevate meetmetega liitumisprotsessi käigus on võimalik inimestele näidata, et Euroopa Liit ei jäta Albaania inimesi üksi ja vaja on äh, survestada rohkem poliitikuid, et äh, nad ei äh, teeks sõnu, vaid nendele sõnadele jääksid ka poli-, järgneksid ka poliitilised teod. aitäh, ma arvan, et me saime väga hea ülevaate sellest, mida Albaanias nähti, ma tõesti tänan kõiki kolleege selle eest ja Euroopa Komisjoni nimel härra Ziegler. ja palun rääkige edasistest plaanidest. jah, aitäh me väga tervitasime seda, et äh, eelarve kontrolli komisjon äh, käis Albaanias ja me arvame, et äh, eelarve kontrolli komisjon vaatas väga head läbilõiget projektidest, mitte ainult Tiranas endas, vaid ka võttis ette selle raske tee Florasse. ja hea on ka, et ei vaadatud mitte ainult hästi läinud projekte, vaid ka neid halvemini läinud projekte, nagu seda ümbersõiduteed poliitiliselt on oluline see, et äh, see projekt on seotud äh, kohtunike äh, ja prokuröride kvalifikatsioonide läbivaatamisega ja nad kohtusid seal ka meie järelevalvemissiooniga, et meil on seal seitse kohtunikku Euroopa Liidu liikmesriikidest ja üks ameeriklane. kümnemiljoniline IPA liitumiseelse abi projekt on see Eh, mis peab siis eh, toetama seda kohtunike eh, kvalifikatsiooni ja tausta läbivaatamist ja see on äh, üks samm äh, õigussüsteemi iseseisvuse poole ja Serbia omal ajal tegi vea, et äh, konstitutsioonilist alust sellisele menetlusele ei pandud ja seetõttu tuli pärast vallandatud kohtunikud uuesti tööle võtta, kuna kõrgemas kohtus said nad õiguse, albaanlased õppisid sellest ja Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoniga leidsid nad sellise võimaluse, et lühikese aja jooksul on võimalik Äh, uurida kohtunike taustal ja loomulikult tegemist on äh, alles algusega. Äh, neil on kaheksasada kohtunikku ja prokuröri, praegu tegeletakse seitsmekümne inimesega, veebruaris see töö ähm, äh, algas, kümme protsenti on praegu äh, läbi vaadatud alles, üheksakümmend protsenti veel tuleb läbi vaadata, kümme protsenti neist, kes läbi on vaadatud äh,, on vallandatud, see on tõesti väga radikaalne ja äh, meie äh, tõesti ka mm, seirame seda, alati on ka Euroopa Liidu kohtunikud kohal, ilma meieta ei saa midagi toimuda, vaja on äh, esitada tõendeid, nii et äh, menetluslikult on nende positsioon tõesti väga hea ja see protsess on väga hästi alanud, väga radikaalselt alanud, küsimus on aga see, selles, et kust saada järelkasvu. Te mainisite seda probleemi, praegu mõeldakse sellele, et võiks kohtunike väljaõpetamise tuleks ette näha kaks korda rohkem kohti või mm, kasutada neid juriste, värvata neid juriste, kes tegutsevad äh, maja, äh, äh, majanduses ja see, selle eelduseks on see, et tõstetakse kohtunike palku, sest kui kohtuniku palgad on väga väiksed, siis on ka kalduvus korruptsioonile suur. nii et korruptsioonivastane võitlus on alles alguses ja kontrollikojal on muidugi õigus selles küsimuses aga me näeme väga tugevaid jõupingutusi, mida me ise iga päev äh, seirame oma kohtunike ja prokuröridega äh, kuuskümmend viis inimest on selles seiremissioonis äh, Euroopa Liidu poolt. nii et äh, tegemist on pretsedenditu juhtumiga, midagi sellist ei ole üheski teises riigis olnud, Albaania soovis seda ise ja sellepärast me seda ka toetasime niimoodi aga albaanlased teavad ise, et tegemist on algusega ja et see protsess peab äh, niimoodi ka jätkuma. ja komisjoni külastamise ajal tegi komisjon ettepaneku äh, jär-, alustada läbirääkimisi, nõukogu seda soovitust ei järginud juunis ja mm, siis äh, öeldi, et järgmisel aastal juunis tegeleme uuesti selle teemaga, nii et vahepeal peaks see kohtunike läbi vaatama järgi, edasi minema ja järgnema ka teised äh, reformid. Äh, nii et komisjon on alustanud ettevalmistavate meetmetega, et kui tuleb läbirääkimiste avamise plaan, päev, siis oleks Albaania ka valmis ja me võtame seda tõesti väga tõsiselt ja praegu tegeleme juba äh, Äh, skriinimise esimese osaga me tõesti vaatame läbi äh, äh, esimest osa õigusaktidest, et sada kuuskümmend tuhat ametliku teataja lehekülge, et meil on ette nähtud istungid kuni järgmise aasta septembrini ja eks me näeme, kas äh, juunis on nõukogu nõus äh, Albaania liitumist toetama ja kui tegemist on konkreetsete probleemidega, millest te ka rääkisite, jah, tõepoolest on olnud väga palju viivitusi, te kirju-, kirjeldasite seda selle ümbersõidutee puhul, me oleme hoolitsenud selle eest, et need äh, vahendid ei läheks kaduma, me oleme pikendanud aasta võrra tähtaega, aga tegemist on suure probleemiga ja seda probleemi ei ole tekitanud albaanlased üksi, te kirjeldasite seda, et seal oli tegemist Itaalia firma ja e, e, Hispaania holding firmaga, me loodame, et e, novembri lõpuks on olemas otsused, kes seda ehitust jätkama hakkab. see, see protsess ei ole veel lõppenud, aga aprillist saadik on üht-teist juba toimunud, nii et selle pakkumise hindamine praegu on käimas ja me loodame, et see projekt siiski õnnestub hästi lõpule viia muus osas tervitame väga äh, soovitusi äh, edendada tugevamalt äh, piirkondlikku koostööd. Albaania vägagi innukalt osaleb selles Lääne-Balkani kuue protsessis, niinimetatud Berliini protsessis, et see piirkondlik koostöö mis on alanud äh, teedega, äh, aga nüüd jätkub ka noortevahetusega. Tiranas on Lääne-Balkani noorsooorganisatsioon, äh, mis saab ka liitumiseelse abi vahenditest toetust ja kokkuvõttes on Albaania selle protsessi alguses, aga need tingimused, mida Euroopa Liit on esitanud äh, läbirääkimiste alustamiseks, te teate, et vähemalt kümme aastat äh, kestab äh, siis veel protsess kuni liitumiseni. Albaania on neid tingimusi täitnud ja loomulikult peab asi niimoodi edasi minema, praegu on tegemist meil vaheaastaga, mida me kasutame selleks, et albaanlasi ette valmistada läbirääkimisteks ja me loodame, et juunis nõukogu annab rohelise tule ja siis läheb protsess edasi ja tegemist ei ole mm, poliitilise otsusega, komisjon Äh, ei ütle, et mm, poli-, kuna see on poliitiliselt oluline, siis tuleb albaanlased vastu võtta, vaid nad peavad äh, kriteeriume täitma ja me teeme väga tihedat koostööd nendega, et see nii ka oleks, aitäh! aitäh ja sellega oleme lõpetanud selle päevakorrapunkti käsitlemise. tahaksin kolleege tänada, et äh, te sellega tegelesite, võib-olla oleks mõttekas äh, kahe-kolme aasta pärast uue parlamendi koosseisuga vaadata seda äh, kohtusüsteemi reformi. ma lugesin neid soovitusi, et rohkem ei oleks vaja <laughs> minna, aga mina arvan, et me peaksime soovitama seda, et vaja oleks äh, tegeleda selle kohtusüsteemi reformiga, aga kolmetunnist autosõitu võib-olla ei ole vaja, aga muidu minge Albaaniasse puhkusele <laughs> aitäh! ja nüüd äh, jätkame Kontrollikoja arvamusega Euro-, mm, omavahendite süsteemi määruse kohta, ma tervitan siin äh, Kontrollikoja liiget härra äh, proua Lind-, Lindströmi, kes saab kohe sõna. suur tänu ja tere hommikust, tänan võimaluse eest tutvustada meie arvamust omavahendite kohta, mida soovis Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, minu paremal pool on meie omavahendite ekspert samuti. ma olen kindel, et te olete tuttavad komisjoni ettepanekuga päris hästi, seega ma mainin ainult lühidalt peamisi punkte. ettepanek siis puudu-, puudustab praegust omavahendite süsteemi reformimist, komisjoni paluti oma ettepanek teha ja siin ongi kolm uut omavahendite allikat ja teine on siis, kuidas erinevad äh, tagasimaksete korrektsioonide süsteemid korrigeerida. meie kasutasime järgmise kriteeriumid ja nende ettepanekute hindamiseks komisjoni haldussüsteemide keerukus, teiseks andmete kvaliteet ja mudelid, mida on alusena kasutatud ettepanekute jaoks, vahendite stabiilsus, mida kogutakse, läbipaistvus arvutustes mis puudutab liikmesriikide osamakse ja neil kõik need neli on sarnased ka omavahendite kõrgetasemelise töörühma kriteeriumitele. ja samuti, kuidas teid toetada siis e-, eelarvele heakskiidu andmisel. kokkuvõttes terve rida reformi põhimõtteid nagu lihtsustamine siin tegeldakse mõningate puudujääkidega, millele oleme osutanud ka varasemates äh, töödes, mis on seotud omavahendite süsteemiga, kuid me leiame, et see ei tugine piisavalt tugevatel eeldustel ning Euroopa Liidu rahastamissüsteem on endiselt küllaltki keerukas. nii et me peame, meie peamised järeldused uute omavahendite osas on järgmised, mis puudutab ühist konsolideeritud äriettevõtete, äriühenduste maksubaasi, me ei ole päris kindlad, kas see selliselt teoks saab ja kas sellisel juhul tulusid saab otsekohe hakata kasutama esimestel MFF-i aastatel. nii plastikpakendid, jäätmepõhine ressurss, see annab liikmesriikidele stiimuli selleks, et suurendada plastiku ümbertöötlemist, kuid me täheldasime siiski et tuleb andmete kvaliteeti parandada, mille alusel arvutatakse seda uut oma ressurssi ja lisaks komisjon ei ole arvesse võtnud dünaamilisi efekte, mis kaasnevad käitumise muutustega ja mis kahandavad ressursibaasi. mis puudutab nüüd ETS-i põhist oma ressurssi, Euroopa Liidu heitmekauplemise süsteem on oluline kliimamuutuste vastases võitluses, kuid äh, omavahend, mis tugineks sellel EU ETS-il, ei tekitaks liikmesriikidele täiendavat stiimulit selleks, et kahandada kasvuhoonegaase ja lisaks ei ole see ka stabiilne ressurss, sest äh, reo-, reostuskvootide hinnad on väga volatiilsed. mis puudutab uusi omavahendeid, siin võib meie auditi pädevus olla piisatud CCCTB ja plastikpakendite osas, sellepärast et äh, kohus ei saa anda suuniseid ettevõtetele ja me leiame, et äh, see seab ohtu auditeeritavuse ning samuti vastutuskohustuse. praeguste süsteemide muutmise juurde tulles tollimäärade äh, määra tahetakse kahandada kümnele protsendile, kuid me teame, et see ei tugine uurimusele. teisalt me teame, et liikmesriigid ei suuna eelnevalt äh, neid äh, kulusid tolli, kuludesse nii või teisiti. käibemaksupõhine omavahend, siin on ebaõigeid eeldused. üksikasjad on lisas kaks ära toodud meie arvamuses see on üsna tehniline küsimus. ja soovi korral võime ka täiendavalt seda selgitada, kuid ma ei hakka hetkel üksikasjadesse laskuma. Äh, korrektsioonide väljajuurimine on samm edasi läbipaistvuse suunas ning lihtsama süsteemi suunas. komisjoni ettepaneku kohaselt korrektsioonid lõpevad aastal kaks tuhat kakskümmend kuus, kuid me täheldame, et see on esimene kord, kui komisjon on sellise ettepanekuga esinenud. Need on meie peamised järeldused, mis puu-, nüüd äh, soovitused. õigusloojad peavad nõudma komisjonil võimalikult kiiresti ette võtta järgmised sammud, kõigepealt läbi vaadata õigusloomeline ettepanek, mis puudutab uusi omavahendeid, komisjon peaks äh, põhjalikult hindama, kui tõenäoline on nüüd CCCTB omavahendi rakendamine järgmises MFF-is. oma ettepanekus peab ta ka kin-, kindlaks tegema, äh, kas uus ähm, ETS-i põhine vahend äh, tagab, on stiimuliks Euroopa Liidule, liikmesriikidele heitmete vähendamisel ja kuidas need summad tuleks kokku saada plastikuressursist, kuidas sellega kaasneb, kaasnevad muutused majapidamiste ja ettevõtete käitumises ning samuti mõelda lihtsustatud käibemaksupõhisele omavahendile, kas, kui see, kui seda endiselt soovitakse säilitada, siis ettepanekut tuleb muuta. loodetavasti on see arvamus teile, teie töös kasulik ja vastan hea meelega teie küsimustele, aitäh! suur tänu tähelepanu eest! aitäh proua Lindströmile ja see arvamus avaldati täna, nii et see on tõesti väga kuumalt koopiamasinast välja tulnud. meie raportööri härra Herbrandi nimel, härra Klints, palun. aitäh, proua esimees. aitäh ka nende selgituste eest, mida me just kuulsime tegemist on keerulise teemaga ja juba aastaid me tegeleme sellega. ja endiselt äh, ei ole selle teema käsitlemine lõppenud äh, rahuldust pakkuvalt. me teame, et üks peamistest äh, tuluallikatest on meil praegu käibemaks ja tollimaksud, aga me teame, et mõlema puhul, eriti käibemaksu puhul on endiselt pettusi, kahekohalistes miljardisummades ja ka tolliga on probleeme ja meil on raskusi ühtse äh, vahendite kogumisega ja see tolliprobleem, mis meil äh, näiteks oli seoses Ühendkuningriigiga, et selle käsitlemine ei ole ka veel lõppenud, nii et meil on tegemist väga keeruka juhtumiga kus on oluline see, et kasutatavad mudelid ja andmed oleksid piisavalt, piisava kvaliteediga ja meil on vaja täielikku läbipaistvust. esmalt äh, pean konstateerima, et äh, selle raporti puhul ei ole ette nähtud äh, järelhindamist, et mingit mõjuhinnangut ei ole tehtud. Ähm, ja see on, ähm, sellest on kahju, kuna osaliselt äh, teeme me siin tööd oletuste baasil, mille äh, tõele vastavust ei ole kontrollitud ja mul on äh, nende allikate kohta veel üks ähm, isiklik arvamus, et mina arvan, et see ühine konsolideeritud äh, ettevõtete tulumaksubaas, et äh, sellega läheb sama halvasti kui varem, et ala, ma olen parlamendis alates kahe tuhande neljandast aastast ja ma tean, et juba toona vahetult pärast seda, kui ma parlamenti olin tulnud, Äh, Charlie McRaevi Iiri voliniku all, kes äh, tegeles äh, finantsteenuste sektoriga, kas-, käsitleti seda teemat, toona edu see ei saavutanud, seni ei ole seda ka juhtunud ja me teame, et midagi sellist on võimalik kehtestada ainult siis, kui kõik nõukogu liikmed ühehäälselt selle otsuse vastu võtavad ja mina arvan, et see on endiselt ebarealistlik Iirimaa ja võib-olla ka teiste ehm, vastupanu taha see jääb. ja seetõttu ehm, minu meelest on see huuletu, kui arvestatakse selliste sissetulekutega ja mis puudutab plastikumaksu, siis minu, mina isiklikult arvan, et tegemist on mõtteka ettepanekuga selleks, et vähendada merede reostamist, aga meil on tegemist maksuga, mille eesmärgiks on äh, see maks kaotada, sellepärast et äh, selle maksu kogumisega tahame me äh, tagada seda, et plastikjäätmeid ei tekiks, nii et me ei peaks lähtuma sellest, et kui see projekt on edukas, et me niimoodi saame koguda väga palju täiendavaid sissetulekuid ja heitkogustega kauplemise süsteem on e, selle eesmärgiks on kliimapoliitika edendamine kas äh, see äh, tegelikult äh, loob uusi stiimuleid, on minu meelest rohkem kui küsitav ja seetõttu olen ma veidi skeptiline selle arvamuse osas. ma arvan, et me peame tagama selle, et need instrumendid, mis meil praegu on, käibemaks, tollid, et me kujundaks need võimalikult äh, tõhusaks, äh, et me need nõrgad kohad, mis, mida meil olemasolust me teame juba aastaid, et me need suudaks kõrvaldada ja ülejäänud osas äh, on vaja korralikku mõjuhinnangut selleks, et anda meile kindlust, et see on mõttekas. muidu me arvestame siin äh, täiendavate turuallikatega, mille eh, tegelik eh, kasutamine on tegelikult eh, vägagi küsitav. aitäh! me oleme muidugi väga raskes olukorras, me asendame kindlasti keeruka omavahendite süsteemi veelgi keerukama süsteemiga, see tõenäoliselt ilmavalgust ei näe, me teame, et nõukogu tegeleb selle teemaga, ei taha siin kes-, kasutada sõna võitleb ja ja komisjoni nimel proua Masson, palun. Thank you. suur tänu. sooviksin kõigepealt tänada Kontrollikoda selle arvamuse eest, mis on väga teretulnud meie silmis. see on kasulikuks sisendiks praegustesse aruteludesse ning läbirääkimistesse selle paketi teemal. kuid vastusena kõigepealt äh, prae-, seni öeldule, omavahendite praegune süsteem on olnud edukas minevikus Euroopa Liidu eelarvest on alati saadud rahastada Euroopa Liidu prioriteete ja kulutusi. ja kuivõrd see on olnud nii edukas, võib-olla just sellepärast on päris keeruline nüüd seda hakata reformima. ja meie ettepaneku juures tahaksin rõhutada, mida oleme täpselt soovinud teha ja tahaksin kommenteerida ka kohtu mõningaid, kontrollikoja mõningaid järeldusi. meil on muidugi väga hea meel, et kontrollikoda tunnistab, et me oleme soovinud süsteemi parandada, meie oleme soovinud seda lihtsustada, kaasajastada ja oleme tahtnud vähendada ka RKT põhist tuluallikat, mis on siis liikmesriikide osamaksud, mis oli üks meie ettepaneku alustest ehk siis äh, omavahendite mitmekesistamine. meil on ka väga hea meel, et Kontrollikoda tunnistab, et seos Euroopa Liidu poliitikatega tugevneb läbi meie ettepaneku, sest äh, me tahame tulupoolel eelarves äh, anda rolli, et sellest saaks stiimul ja et paraneks seos Euroopa Liidu poliitikatega siseturul ja keskkonnapoliitika vallas üldise märkusena ütleksin, et pole ühtegi kohta maailmas, kus eelarve tulupool on täiesti eraldatud poliitikatest. seepärast see on meie ettepaneku üks põhilisi tugisambaid. tulupool tuleb Euroopa Liidu poliitikatega tihedamalt siduda. ja nüüd vastaksin ja selgitaksin lähemalt, mida oleme teinud eriti mis puudutab Kontrollikoja järeldusi selles keerukuse osas ning selles osas, et me ei tugine kindlatel eeldustel. keerukuse osas ütleksin, et igasugune eelarve on keeruline. kui me tahame hinnata riik, riikide eelarvet, oleks see samuti väga ambitsioonikas ettevõtmine, kuid me oleme üritanud selle komplekssusega toime tulla ning tugineda ka Kontrollikoja varasemal kriitikal. tagasimaksete süsteem. rõhutaksin kahte aspekti lihtsustamise juures. hetkel on äh, terve rida tagasimakseid Ühendkuningriigi oma äh, käi-, äh, madalam käibemaks, RKT panused, mis on väiksemad, me tahame need tagasimaksed viia ühele, ühele kindrasummalisele maksele, sest me oleksime võinud öelda, et me üh, igaüht kahandame aastate lõikes, kuid ei, me ole, see, me tahame seda teha ühe korraga, see oli esiteks, ja teiseks nad kaotatakse ära teise järgul, teises etapis. selleks, et äh, me oleme mõnede liikmesriikide jaoks seda pakkunud viieks aastaks, et see poleks liiga järsk muutus. nüüd käibemaks on keeruline kom-, kompleksne, kuid see toimib hästi siiski. ja tahaksin öelda, et meil on, meil on väga head suhted, kui me kontrollikojaga kohtume, on tõsi, et meil on keerukad arvutused, kuid see toimib hästi. komisjoni töötajate ja liikmesriikide ametiasutuste vahel, kuid oleme üritanud lihtsustada ja uskuge mind, lihtne töö see ei ole. miks? rõhutaksin kahte põhjust. meil ei ole üksikasjalikke andmeid äh, käibemaksumääradest saadavate tulude kohta. me küll aga teame, et vaatamata harmoniseerimine siseturul ei ole see täielik. liikmesriikidel on palju erandeid ähm,, erinevad käibemaksumäärad kehtivad, kuid äh, meil ei ole piisavalt andmeid selle kõige kohta, selleks et selgust tuua. oleme mõelnud standardmääradele ja seepärast peame arvutama nüüd, kuidas tagada õiglane käibemaksu maksubaas. see ei ole lihtne, me oleme välja pakkunud metoodika, mille positiivne külg on see, et see on lihtne ja läbipaistev, sest me kasutame maksuandmeid aastatest kaks tuhat üksteist, kaks tuhat viisteist, ma ei hakka väga tehnilisi, tehnilisi üksikasju siin selgitama, võin küll hiljem vastata küsimustele, kuid ma tahan öelda, et see meetod on lihtne ja läbipaistev, mis on tema tugev külg. ja nüüd meie töögrupis mis tegeleb oma vahenditega eh, ja suhtleb liikmesriikidega, oleme vägagi avatud, kuidas edasi eh, lihtsustada, lihtsu-, kuidas eda-, edasi tagada lihtsustamist ja läbipaistvust nii palju kui võimalik. nüüd eh, eeltingimuste ja eelduste teema. igasuguste prognooside tegemine on alati ebatäpne. me kasutame Ähm, makroprognoose, mis on osa kevadprognoosidest, mida avaldab komisjon. oleme kasutanud neid kevadisi prognoose. nagu ikka makromajanduslike eelduste puhul, me teame, et see ei ole kunagi täiuslik. maailmas, maailm ei ole täiuslik. ka süsiniku hinna osas me ei suuda prognoosida ja ka, millal CCCTB vastu võetakse, me ei suuda ette ennustada, milliseid poliitikaid liikmesriigid hakkavad rakendama selleks, et vähendada plastikpakendeid. sellepärast oleme, on, oleme teinud oma eeldused, mis meie arvates on piisavalt tugevad. me saame ka selgitada üksikasjalikumalt, kui küsite, kuid me üritasime teha kõik, mis võimalik selleks, et neid hinnanguid ja prognoose anda ma tahan rõhutada, et erinevalt näiteks riikide eelarvetest, kus on võimalik ette näha järgmise aasta eelarvet, on vaja samuti makromajanduslikke eeldusi ja kui eksitakse, tekib äh, puudujääk. aga meie maailmas Euroopa Liidu eelarve puhul on meie süsteem suuteline igasuguseid kõikumisi äh, võimeline absorbeerima seoses RKT ressursiga, seepärast mõnede väikeste omavahendite volatiilsus ETS oleks kaks protsenti tulude poolest. CCCTB võib-olla tõesti mõne aasta pärast tuleb kasutusse, pärast seda, kui omavahendid jõustuvad, kuid see tagasiulatuvalt ei jõustu, rõhutan, kõikidel, kõikidel nendel põhjustel meie usume, et meie vahendite äh, kogum on piisavalt äh, tugev selleks, et neid kõikumisi ähm, taluda, erinevalt varasemast. ja ütleksin, et lõpetuseks oleme soovinud olla läbipaistvad. see on keerukas töö, mul on hea meel, et seda on ka tunnistatud. mõtlemine selle reformi taustal on see, et ähm, Euroopa Liidu eelarve peab olema rohkem pai-, vastupanuvõimeline ja lähemal poliitikatele, kuid ka liikmesriikide majandusarengule, et ta suudaks etendada äh, rolli, kus ta on vastavuses igasuguste arengutega. suur tänu tähelepanu eest ja hea meelega vastan ka teie tehnilist laadi no, küsimustele. aitäh! tahaksin esitada ühe küsimuse. kui praeguse süsteemiga tegeleda, siis äh, sellel on oma võlu ja eriti see võlu, et me teame kõiki mõjusid äh, viisteist kohta peale koma, aga kas see uus äh, süsteem tagab stabiilsuse Euroopa Liidu sissetulekute jaoks, see on ainus küsimus, mis äh, mulle muret tekitab. muus osas olen õnnelik, et see komisjon ei vastuta äh, selle teema eest, vastutab eelarvekomisjon, kes oli ka kutsutud siia ja annan teile nüüd kohe uuesti sõna So uh, if I um, take your questions, so I want vastamaks teie küsimustele, tahan rõhutada, et eks post suudame üksikasjaliku digi-, and-, oma arvupõhise omavahendi e-, esitada, kuid eks ante peame tegema prognoose. rõhutada tahan ma et äh, käibemaks ja RKT jäävad peamisteks allikateks ja need on olnud usaldusväärsed siiamaani ettenähtavad ja stabiilsed. mida ma tahtsin öelda ja mida ma ka ütlesin, on see, et ETS annab kaks protsenti plastik. meie eeldused ja oleme ka üsna kindlad selle stabiilsuse järgmiseks seitsmeks aastaks sest meid üllataks, kui järsult äh, esimesest päevast toimuks langus, sest äh, liikmesriigid rakendavad meetmeid, aga see võtab aega. ja seepärast me ennustame, et äh, plastikpakkide ressurss pigem kasvab. sest et kogu, kogu, kõiki jäätmeid ei töödelda ümber, seepärast me arvame, et see on stabiilne. CCCTB, teil on õigus, see on volatiilsem ressurss kuid see käib käsikäes RKT ja, ja käibemaksutsükliga. eks ante tõepoolest peame mõningaid eeldusi kasutama. aga oleksin ka pidanud ütlema seda, et et meie ettepanek tugineb olemasoleval süsteemil, see ei ole suur revolutsioon. me tahame aga paremini kasutada juba olemasolevaid mehhanisme. jaa aitäh, väga põnev saab see olema. proua Lindström, palun, kas sooviksite veel kord sõna lõpetuseks? <clears throat> aitäh, paar kommentaari. esiteks eelduste kohta. meie arvamuses on väga selge, et äh, eeldused ei ole täielikult tugevad. küsimus ei ole mitte ainult makro majanduslikes eeldustes, vaid pigem, vaid ka tõenäosuses, tarbijate käitumise suhtes näiteks. me tahaksime, et oleks rohkem analüüsitud seda. nüüd poliitikatega seotus plastiku osas, jah, tõepoolest see tekitab stiimuli, aga Euroopa Liidu ETS-i osas see ei lisa täiendavat stiimulit. oleks hea olnud, kui ettepanekus oleks olnud selgelt välja toodud. nüüd keerukuse osas Äh, korrektsiooni ma-, tagasimaksete äh, lõpetamine on selgelt samm lihtsama ja mõistetavama süsteemi suunas, kuid me vaatame kogu ettepanekut tervikuna, siis see endiselt oli üsna keerukas. proua Kressle, teie märkus stabiilsuse kohta, me oma raportis ütleme, et RKT põhine oma ressurss tagab üldise rahastamise stabiilsuse aga vaatame uusi ette, elemente ettepanekus, siis nemad ei taga päriselt seda stabiilsust, aitäh. aitäh, me näeme, et äh, kui kaks või kolm protsenti puudu jääb, siis äh, vallandakse tohutu, äh, tohutu Äh, maavärina, sest äh, tavaliselt iga rahandusminister ütleks, et oh, sellega me saame hakkama, aga siin ei saada millegagi hakkama ju. Äh, aitäh selle arvamuse eest ja selle arutelu eest ja nüüd süütame katedral, katedraalis küünla, soovime teile kõike head ja nüüd jätkame seitsmeteistkümnenda päevakorrapunktiga komisjoni arvamus Interregi kohta ja raportööriks on härra Koon, kes saab kohe sõna. aitäh proua esimees, lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad. komisjon Interregi äh, raportiga on äh, töötanud välja väga hea aluse, mida ka osa, huvitatud osapooled äh, tervitasid, oli mõningaid probleeme, millega tegeles Regi komisjon, piiriülesed programmid piirkondade vahel, keda, mida ühendab ainult piiri, merepiir ja seal um, on tegemist piiriülese koostööga nüüd ja siis probleemiks oli ka klassikaliste Interregi programmide rahastamine. mina otsustasin arvamuses keskenduda nendele aspektidele, mis on olulised eelarve kontrolli aspekt, seisukohast ja ja paljude pro-, äh, Interregi projektide puhul oli äh, olulisuse määr kaks protsenti minevikus, seda tuleb tervitada, komisjon on tul-, teinud ettepaneku auditisüsteemiga, kus kasutatakse, äh, kasutatakse ähm, pistelisi kontrolle ja mit-, ja, ja olen teinud ka et-, väiksemaid ettepanekuid lihtsustamise kohta, siin äh, raportis on ette pandud, et konsulteeritakse komisjoniga, kui tegemist on kriteeriumitega pärast seda, kui projektid on välja valitud. minule tundub aga, et kõigi programmide puhul see ei ole mõttekas, kuna komisjon on juba seirekomisjonis esindatud, mis tegeleb kriteeriumitega, nii et mina teen ettepaneku, et selline konsulta-, konsulteerimine oleks vabatahtlik ja mis puudutab äh, Äh, edusammude läbivaatamist ja siis äh, komisjon on ette näinud äh, elektroonilise andmete edastamise ja nõudnud, et andmeid edastataks kahe kuu, iga kahe tuu, kuu tagant, aga minu meelest on seda liiga palju, see on liiga siduv osalejate jaoks, nad tegelevad siis rohkem andmete edastamisega kui, ähm, kui programmide endaga ja ma tegin siis ettepaneku seda intensiivsust vähendada ja ma olen ette näinud ka äh, siis äh, prioriteetide vahel an-, vahendite ümbertõstmise ja tervitan äh, väikeprojektide fondi ja siin on ette nähtud äh, maksimaalselt kakskümmend protsenti vahenditest nendele väikestele projektidele anda. seda on võib-olla liiga vähe, võttes arvesse, et halduskoormus on väga suur ja kui, mis võib nii olla, kui neid väikseid projekte on väga palju ja millega tuleks tegeleda, nii et mina olen ette näinud siin kolmkümmend protsenti ja kokkuvõttes on minu jaoks oluline, et äh, liiga kõrget tõkkeid tuleb vältida kontrolli ja äh, rakendamise puhul. ma olen ise pärit piiriregioonist ja sellepärast ma tean väga hästi, et äh, alati peetakse äh, haldustõkkeid liiga äh, suurteks ja uue omnibus määruse ja uue ühissätete määrusega on äh, olukord minu meelest paranenud, ma toetaks äh, seda, kui oleks äh, teisi ettepanekuid, mis läheksid samas suunas ja äh, ootan head koostööd äh, variraportööridega ja tänan komisjoni selle raporti esitamise eest. aitäh ja nüüd saab Euroopa Komisjoni nimel sõna proua Wagner eeldatavasti Regi peadirektoraadist. aitäh, aitäh ka arvamuse koostajale, aitäh positiivsete sõnade eest in-, komisjoni Interregi ettepaneku kohta ja mina keskendun samuti mõningatele asjadele, mida selles arvamuse projektis on välja toodud, nii et ma ei räägi laiematest poliitika aspektidest, mis sellega seonduvad. et võib-olla see arutelu on seotud mingil määral eh, aruteluga mis meil eile oli. väga kahju, et äh, härra Pirinskit äh, ei ole täna, praegu siin, sest äh, tõepoolest alati on vaja ületada lõhe lihtsustamise vahel ja selle vahel, et vaja on säilitada mingeid meetmeid, mis tagavad kontrolli ja selle, et kõik käib õig-, korrakohaselt ja võetakse arvesse tulemuslikkust ja äh, seda ja ka projektide lisaväärtust ja mida rohkem me lihtsustame, seda äh, rohkem on ohtu, et asjad lähevad äh, kontrolli alt välja ja on ettepanek, äh, mis näeb ette ka vahe hindamist lihtsustada Interregi programmide puhul. see on, tähendab ju põhimõtteliselt mõtet, et mingil hetkel äh, hinnatakse üldiselt projektide tulemuslikkust ja sellega saab siis veidi suunata neid äh, viimast kahte või nelja rakendamise aastat, et äh, kahte viimast aastat, ähm, mis on seotud eelarvevahenditega. ja niimoodi on võimalik äh, projekte kohandada niimoodi, et nende tulemuslikkus paraneb ja on ka põh-, mõeldud sellele, et äh, võiks arutada äh, kohustuslikus korras äh, valikukriteeriume ja mitte vabatahtlikult. et kui komisjon peab seda vajalikuks ja arvab, et on vaja seda teha, tuginedes mineviku kogemustele, me teame, et väga oluline on tulemuslikkus äh, ja, ja lisaväärtus ja just nimelt need valikukriteeriumid ongi selles osas äh, väga olulised. ma ei räägi siin üldse ähm, äh, reeglitele vastamisest, vaid äh, tulemuslikkusest. sest eile me just arutasime ka seda, kus komisjoni kritiseeriti väga palju, et ehkki vahendite ärakasutamise äh, Äh, määrad on väga head, äh, võib-olla ei ole siiski saavutatud piisavat lisandväärtust ja tulemuslikkust, aga see on üks äh, meede koos vahehindamisega, mis seda just aitabki tagada ja me soovime lihtsustada mõningaid rahalisi künniseid, et mõningate projektide puhul kolmkümmend protsenti Mm, tähendab ju ühte, see tähendab ühte kolmandikku, aga väike mm, pro-, projektide puhul on ju nii, et kaks kolmandikku rahast on ette nähtud ju sisulisteks eesmärkideks. ja vaadates, milline on olnud mineviku kogemus, siis äh, komisjoni arvates oli kakskümmend protsenti, tuginedes mineviku andmetele, piisav. ja mis puudutab äh, paindli-, paindlikkust, äh, et liigutada raha erinevate prioriteetide vahel, et on olemas äh, alusõigusakt, et kui paindlikud me saame olla ilma ametliku komisjoni otsuse menetluseta, äh, mis võimaldab rahaprogrammide vahel liigutada. meil on äh, kuussada mil-, seitsesada miljonit Interregi projektide üldine eelarve ja see on ilmselt lihtsam, aga küsimus on, et kas eelarve kontrolli aspektist lähtudes on see hea mõte ja tahaksin veel viimase märkuse teha, et komisjoni ettepanek läks selles suunas, et me üritasime tagada lihtsu, lihtsamaid mehhanisme ja meil on liikmesriikidel võimalus või Interregi projektide osalistel võimalus seda kasutada, et kui ja mm, siis me ei taha täiendavaid piiranguid kehtestada et äh, kui programm valib välja mingisugused programmi spetsiifilised äh, kriteeriumid, siis äh, me tahame jätta neile need võimalused selleks, et oleks tagatud, mm, et kõik läheks nii, nagu selle programmi raames vaja on või kui tegemist on iga-aastase läbivaatamisega, siis see peaks ju olema võimalus, aga see ei peaks olema piiravam äh, Äh, kui vaja, see peaks keskenduma äh, tulemuslikkusele ainult siis, kui rakendamisega seoses on mingisuguseid raskusi. aitäh tähelepanu eest. aitäh selle arvamuse eest, väga huvitav, kas äh, arvamuse koostaja soovib veel sõna? väga lühidalt, aitäh komisjonile selle arvamuse eest ja nagu ma ütlesin, ootan huviga hea edasist koostööd ja tänan vabandust, jätsin tähelepanuta kolleeg Selleri. aitäh, me räägime väga tihti Euroopa lisaväärtusest ja ma arvan, et see, mis äh, kõige rohkem Euroopa lisaväärtust toob, ongi piiriülesed projektid ja äh, need kohad, kus piiri, äh, piirialad koostööd teevad, et müüre liikmesriikide vahel enam ei ole, aga koostöös äh, piirialadel, eriti kui tegemist ei ole majanduslikult tugevate piirkondadega, näeme me, et õiguslikud müürid liikmesriikide poolt ja need ettekirjutused, mis tulevad liikmesriikide pealinnadest, need pigem äh, kah-, tõkestavad koostööd, mitte ei edenda seda ja sellepärast äh, ma arvan, et kui me seda siin äh, arutame, siis on piisavalt piisavalt mõtlemisainet äh, selle kohta, et kuidas me saaksime edasi toetada äh, piiriülest koostööd ja siin vahendite vähendamine oleks vale ja see, kui me tahame rohkem asju tsentraliseerida, ka see äh, ei vii meid sihile. meil on veel üks instrument, mida me arutame, et kuidas me õiguslikke ja halduslikke takistusi piiriülese territoriaalse koostöö puhul saaksime vähendada, ma näen juba praegu, kuidas ähm, riikide või liidumaade pealinnades äh, hakkab kasvama vastupanu, et äh, sekkutakse meie pädevustesse, piiratakse neid, ma arvan, et kui me tahame seda, et Euroopa rohkem äh, kokku kasvaks, siis me peame sellisest riiklikust egoismist üle saama ja seetõttu tänan kolleeg Kooni arvamuse eest ja peaksime tõesti seda tööd jätkama. aitäh, ähm, siin on kindlasti võimalik täiendavate eeskirjade kehtestamiseks, kas äh, komisjon ja proua Vaarner saaks siin seda kommenteerida veidi? Thank you um.... aitäh. komisjoni ettepanek äh, läks selles suunas, et äh, vähendada võimalikult palju võimalust kehtestada täiendavaid eeskirju on ühtlustatum kont-, eelarve kontrolli auditi äh, menetlus, meil on olemas proportsionaalne süsteem, eriti just Interregi jaoks, nagu raportöör juba ütles, on olemas äh, planeerit-, on planeeritud äh, eriline auditeerimismeetod, meil on terve rida erandeid, sätteid, mis võtavad arvesse just nimelt Interregi eripärasid ja mis äh, on lihtsamad kui äh, peamiste programmide puhul. aga me peame mõningates küsimustes äh, olema teadlikud, me peame näiteks tagama selle, et elektroonilised andmed oleksid õigeaegselt olemas, et need oleksid uuendatud, sellepärast et need süsteemid on juba olemas ja see ei tähenda täiendavat halduskoormust kohapeal äh, programmide haldajate jaoks tegemist ei ole täiendava koormusega ähm, toetuste saajate jaoks, sellepärast et süsteemid on olemas ja komisjoni jaoks on väga raske tagada, et liikmesriikide tasandil Interregi programmide jaoks ei kehtestataks mingeid täiendavaid ähm, reguleerimistasemeid, aga kõik meie huvitatud osapooled, eriti kui tegemist on äh, ühtekuuluvuspoliitika fondide poolt äh, tekitatud lisaväärtusega, et on olemas nõudmine, et vaja on kodanikele selgitada, et mida nende äh, vahendite, fondide abil koha peal tehakse ja seepärast on väga oluline äh, siin see menetluste puhul see vahet teha äh, täiendavate reeglite kehtestamise vahel e, liikmesriikide poolt ja, ja andmete edastamise puhul, äh, et tuleb kodanikele selgeks teha, et, et Euroopa Liidust on neile kasu. aitäh, see oli väga huvitav ja jätkame nüüd Olafi ähm, seminariga, teeme kahe, kaheks minutiks pausi ja ootame, kuni inimesed jõuavad saali, aga siis jätkame kohe.

ja meine. lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. ja, dear guests, dear guests, dear guests, we will. kallid külalised, me sooviks alustada. tere tulemast kõigile külalistele, väga tähtis seminar meile ees Olafi määruse läbivaatamine tulevas koostööd Euroopa prokuratuuriga arvesse võttes jätkan saksa keeles, ütleb esimees, sest seda oskan ma palju paremini. mina raportöörina pean tunnistama, et minu jaoks on täna väga tähtis päev, sest ma olen seda raportit määruse kohta nüüd lõpetamas ja just sellepärast ootasin ma tänast päeva juba pikisilmi selleks, et Äh, teadlaste ja erinevate osapoolte arvamust kuulda, sest nemad äh, on tõesti eksperdid selles valdkonnas, nii et täna on meil tõsine õppimise päev. ja sellepärast ka suur tänu teile kõigile tulemast. minu sissejuhatavad märkused, ette on siin nähtud viisteist minutit, aga teen kohe kindlasti lühemalt meil on olnud juba mitu korda võimalus olnud rääkida sellest küsimusest äh, et mida me siis peaksime ette võtma nende probleemidega, mida Euroopa prokuratuuri määrus endaga kaasa toob. Euroopa prokuratuuri määrus on minu arvates halb, sellepärast et siin ei olnud väga palju asju enam sees, sest komisjon pakkus nad küll välja, kuid liikmesriik, riigid noppisid nad lihtsalt ühekaupa uuesti välja. ja sellepärast on väga palju lahtiseid küsimusi, lahendamata probleeme ja nüüd see, et Poola ja Ungari, kaks tähtsat äh, kasusaajariiki ei ole kaasatud, on ka kurb tõsiasi. ja kõik need menetluslikud augud, mis meil on äh, Olafiga, jäävad nüüd püsima ka kahe tähtsa liikmesriigi jaoks edasi. tegemist on tõelise kurbmänguga ja see kõik tähendab seda, et kui meil on siin määrus, siis peame tegelema ja, ja piirmäär, siis me peame tegelema ka nende riikidega, mis jäävad piirmäära alla, just sellepärast, et me ei saa liikmesriike kas on osa, usaldada või saame neid ainult osaliselt usaldada no minevikust ei ole praegu enam mingit kasu, me tõesti hindame seda, et Euroopa prokuratuuriga oleme me nüüd jala ukse vahele saanud, esimene institutsioon saab ise otsustada, mida ta teeb, ei liikmesriigid pea otsustama, mida ta teeb, ta ei pea ka luba küsima liikmesriikidelt, nii et tal on kõige tugevam õiguslik alus just sellepärast, et ta saab vastavalt oma alussätetele tööd teha ja saab seda teha iseseisvalt nii et tõesti, tegemist on revolutsioonipöördega Euroopa õiguses, äh, võitluses ka siis finantskuritegevuse vastu. see oli tõesti meie jaoks väga tähtis, ka see, et käibemaks kaasati, isegi kui see toob Olafi jaoks kaasa uued probleemid ja küsimused. seda tuleb ka tunnistada. ja nüüd äh, materiaalõiguse direktiiv äh, prokuratuuri jaoks, me ei tea, kuidas liikmesriigid hakkavad seda rakendama, aga oleks hea, kui me ka selle kohta informatsiooni saaksime. nüüd Olafi määrus ise. ma arvan, et me tõesti tegeleme siin juba päris pikalt Olafiga ja me peaksime nüüd tõesti Olafi probleemid kaasama et me teeksime muudatusettepanekuid selleks, et meil mingid oleksid siiski olemas ja et me saaksime tõesti seda kõike ka siis kirjeldada, sest ma arvan, et hiljem läbirääkimistel nõukoguga võime kasutada erinevaid strateegiaid. aga mingi alus peaks meil juba olemas. ja see praegune auklik Olafi määrus ja selle ülevaatamised tegelikult ei ole kaasatud isikute õiguste probleemi lahendanud. ja see, kuidas tehakse koostööd Olafi ja liikmesriikide vahel, ka selle kohta ei ole me piisavalt saanud vastuseid, täpselt samamoodi nagu ka selle kohta, äh, mida on võimalik teha haldusliku juurdluse käigus, mida see täpselt tähendab, nii et ma tõesti loodan, et meil õnnestub praegust äh, määrust selgemaks teha, sest praegune tekst on meie ja nõukogu vaheline kompromiss, sinna juurde lisandus veel ka Olav. nii et meil on tõesti väga palju puudusi ja auke seal. nii et tõesti teatud äh, parandus tuleb sisse viia. parlament äh, soovib Olavi sisemenetlusi ka kodifitseerida ning äh, määrusesse kirja panna. me lootsime et komisjon pakub selle ise välja, aga seda nad jälle ei teinud. minu arvates on tegemist suure õigusliku lüngaga ja ka õigusliku järjekindluse jaoks oleks hea, kui komisjon seda siiski oleks teinud. Olavi juurdlused liikmesriikides ja sealt tehtavad järeldused, ka siin on meil soove, kui vaadata Olavi statistikat, siis põhimõtteliselt ajab küll vihast siniseks sellepärast et äh, seal ei ole piisavalt materjali ja Olav muudab probleemi veelgi hullemaks, sellepärast et iga-aastane statistika, seal lihtsalt jätkatakse seda statistikat äh, selle asemel, et võtta kokku, et mida me saavutasime. tuuakse lihtsalt välja numbreid, mingeid järeldusi ei tehta. nii et ma arvan, et siin on seda selgitust vaja, sest ma olen õppinud, et Äh, kui seda sisse ei kirjutata, siis seda infot ka ei tule, just sellepärast on ka minu ettepanek, et kõik, kes tegelevad parlamendis selle küsimusega, peaksid ka siis äh, äh, seda nõudma. mul on siin veel terve rida märkuseid, aga te ei tulnud siia selleks, et mind ära kuulata, vaid pigem selleks, et meile infot anda, just sellepärast asume nüüd kohe teid ära kuulame ja me alustame kõigepealt professor Ligetiga, tema on Luksemburgist Rahvusvahelise Karistusõiguse Instituudist. kas proua professor on kohal, Katal-, Katalin Ligeti? tere tulemast ja teil on ka kohe sõna. suur tänu, suur tänu. daamid ja härrad, kallid kolleegid, kõigepealt eh, suur tänu eelarve kontrolli komisjonile ja proua Kresslele kutse eest sellele kuulamisele minu jaoks isiklikult on see küsimus väga tähtis ja minu arvates on siin võtmeküsimuseks äh, kõikidele aruteludele see, kuidas kõige paremini administratiivset ja kuritegelikku tegevust äh, defineerida Euroopa Liidu tasandil nii, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuvide eest. Äh, et võidelda Euroopa Liidu finantshuvide eest. kõigepealt tahaksin teile meenutada seda, kuidas Euroopa prokuratuuri määrust välja hakati töötama. siin on väga palju kriitikat välja toodud Olavi juurdluste kohta, seda juba aastakümneid, et äh, Olav ja liikmesriigid ei ole piisavalt pingutanud just äh, nende erinevate puuduste pärast Olafi juurdlustes ja seda just sellepärast, et liikmesriikides hiljem mingit õiguslikku menetlust juurdlusele ei järgnenud. üks kõige suuremaid muresid Euroopa prokuratuuri määruse väljatöötamisel oli see, et kuritegelikud äh, tegevused tuleks äh, asendada siis Olafi sisejuurdlustega. kui nüüd vaadata määruse teksti, Euroopa prokuratuuri kohta, siis tuleb sealt välja, et äh, tõesti on võimalik administratiivseid juurdlusi läbi viia ja sellest tekib nüüd küsimus, kuidas panna paika nüüd suhe äh, siis administratiivse ja ka kuri, äh, kuritegeliku juurdluse vahel, kriminaaljuurdluse vahel. esimeses komisjoni ettepanekus oli Äh, prokuratuuri jaoks äh, ainupädevus äh, ette nähtud, aga praegu on määruses jagatud pädevus ja sellel on terve rida tagajärgi. see tähendab seda, et ka liikmesriigid on pädevad sellepärast, et prokuratuuri pädevus on piiratud ja seda just selle üpris kõrge määra pärast käibemaksu jaoks. peale selle on ette nähtud veel ka see, et Olav peaks toetama äh, Äh, prokuratuuri juba käimasolevaid juurdlusi, see tähendab seda, et äh, mõlemad institutsioonid peavad koostööd tegema. ning lisaks sellele prokuratuur äh, loodi laiendatud koostöö raames, nagu te mainisite, et siin on terve rida liikmesriike nagu Ungari, Poola ja Rootsi, aga ka Ühendkuningriik, Taani ja Iirimaa, mis jäävad pä-, prokuratuuri pädevusalast välja see tähendab seda, et Olav jääb pädevaks asutuseks, nii et see, tema vastutab traditsiooniliste administratiivsete juurdluste eest, mida algselt pidi nüüd eh, prokuratuur üle võtma. aga see pädevus nüüd jääb Olafile ja peale selle on võimalik ka administratiivselt nõuda nii varade tagastamist eh, kui ka teatud distsiplinaarmenetlusi alustada Olav äh, mängib äh, äh, võtmerolli siis, kui prokuratuur ei ole pädev või ei kasuta oma pädevust, see on pandud määruse artiklis kakskümmend viis kirja ja nendes riikides, kus prokuratuuril ei ole pädevust, sellepärast et riigid ei osalenud laiendatud koostöös. lisaks sellele välja pandud Olafi, välja pakutud Olafi määruse muutmine äh, näeb ette Olafile väga tähtsa ülesande info esialgsel hindamisel, selle info hindamisel, mis saadetakse prokuratuuri. ma arvan, et selline õiguslik raamistik, mis on paika pandud prokuratuuri sätete, äh, määruse sätetega ja Olafi määruse muutmisega, äh, tegelikult äh, Äh, kujutab endast väga kompleksset raamistikku koostööks. mõlema õigusliku teksti aluseks on see, et Olav ja prokuratuur täiendaksid üksteist ja teiseks eesmärgiks Olavi määruse muutmisel on see, et parandatakse administratiivsete juurdluste tõhusust. Need on nii-öelda sihipärased muudatused komisjoni hindamisaruandes, mis avaldati enne ettepanekut, toodi välja terve rida probleeme, kui viiakse sisse muudatusi määrusesse. ja nüüd see uus ettepanek ei arvesta kõikide nende probleemidega, ainult osadega aga põhiliseks küsimuseks jääb nüüd see, kuidas tagada see ük-, mõlema organisatsiooni vastastikune täiendamine. mina keskenduksin siin ainult ühele küsimusele, sellele, kas tõendid on lubatavad kui äh, lugeda komisjoni hindamisaruannet, siis tuleb sealt selgelt välja, et kõige tähtsam tegur Olafi soovituste täitmisel on see, kas ka riiklikus kohtuprotsessis neid tõendeid on võimalik kasutada. ja see ongi Olavi juurdluse kõige suuremaks puuduseks ja üks põhjuseid, miks toodi siis, tuldi välja ka selle ettepanekuga luua Euroopa prokuratuur. ma varem olen koostanud Euroopa Parlamendile ka aruande menetluslike tagatiste kohta Olavi juurdlustes ja sealt tulid välja kolm tegurit, mis minu arvates äh, mõjutavad seda, kas tõendid on lubatud, Olavi kogutud tõendid. Äh, esiteks see, et Olavi ju juurdlusõigused on killustatud, me teame, et Olavi juurdlusõigused on erinevad erinevates liikmesriikides ja erinevad ka sektorite kaupa. ja see suur killustus ja see, et sõltutakse siseriiklikest seadustest, ei aita kaasa, vaid pigem äh, takistab tõendite kasutamist. peale selle praeguses määruses on ette nähtud see nõndanimetatud assimilatsioonireegel, see tähendab seda, et Olavi koostat-, kogutud tõendid äh, antakse edasi samadel tingimustel nagu ka äh, riiklike ametivõimude tõendid. see reegel selleks, et ta toimiks, tegelikult nõuab seda, et riiklikul tasandil oleks mingi sarnase pädevusega ametiasutus, millega saaks Olavi tööd võrrelda. tihti see aga nii ei ole ja seega see assimilatsioonireegel on nagu tühi õhk, seda ei saa kasutada liikmesriikides. ja Olafi juurdlused jooksevad liiva. peale selle on terve rida probleeme ka menetluslike tagatiste kaitsega Olafi juurdluses. nii et kui komisjon soovib laiendada tõendite kasutatavust, mis praegusel hetkel on Olavi juurdluste üheks kõige suuremaks probleemiks, siis välja pakutud äh, äh, muudatused peaksidki arvestama juurdlusõiglusega, assimilatsioonireegliga ja menetluslike tagatistega. mina nüüd äh, näitaksin teile, mis on need muudatusettepanekud, millega üritatakse olukorda parandada ja tegeleda selle kolme küsimusega. ma jätan menetluslikud tagatised, sest minu kolleeg äh, Vassakamisi Leedas keskendubki just sellele küsimusele, nii et sellest mina praegu ei räägiks. kui me räägime äh, pädevuse killustusest, siis välja pakutud määruse artikkel kolm ütleb, et Olavi juurdlus peaks lähtuma ainult Euroopa Liidu õigusest. ja see tegelikult kajastab ka üldkohtu viimast otsust, mis selgitas just seda küsimust. see artikkel kolm Olavi määruses tegelikult ei ole nüüd mitte midagi uut, see lihtsalt äh, paneb seadusesse nüüd äh, selle, mida viimasel ajal kohtud on otsustanud ja seega vähendab Olavi pädevuse killustumist, killustumust. aga seda ainult siis, kui äh, siis äh, ollakse nõus Olafi juurdlusega. kui aga majandusliku partneri poole pealt koostöövalmidust ei ole ja Olav sõltub äh, riiklikest ametivõimudest, siis kehtib ka riiklik seadus, siseriiklik seadus. see tähendab seda, et me oleme natukene parandanud praegust olukorda, mitte aga väga palju, kui räägime siis Olavi juurdlusõigusest kui nüüd vaadata täpsemalt äh, tõendite kasutatavust äh, ja assimilatsioonireeglist, reeglit, äh, siis põhjenduskirjas on kasutatud uut mõistet, mis on, milleks on Olafi kogutud tõendid, mis on rohkem kui see, kui öeldakse, et Olafi lõpparuanne, sellepärast et äh, Äh, see äh, aruandele lisatakse tavaliselt ka protokollid, tõendid ja muud asjad, äh, mida ka siiamaani ei tehtud. samas see lisainformatsioon võib olla riiklikele ametivõimudele väga tähtis, otsustamaks, kas on vaja jätkata juurdlust või mitte. artikkel üksteist lõige kaks uues määruse ettepanekus, seal soovitakse siis tõendite kasta-, kasutatavust äh, tugevdada mitte karistusõiguslikes menetlustes. siin lihtsustatakse praegust äh, õiguslikku raamistikku ja öeldakse, et Olafi äh, ka kogutud tõendeid äh, võib kasutada, tuleb lihtsalt kontrollida, kas nad on autentsed. see on reegel, mis kehtib ka teistes Euroopa Liidu õiguse valdkondades kui me räägime siis äh, mittekriminaalsetest äh, juurdlutest. artikkel üksteist lõige kaks ütleb peale selle veel ka, et Olavi kogutud tõendid tuleb edastada administratiivseteks ja äh, kriminaalseteks menetlusteks Euroopa Liidu tasandil. see tundub olevat küll ainult väike nüanss, aga kui me räägime nüüd kriminaaljuurdlusest liikmesriigis, mis siis järgneb, siis tegelikult olukord ei parane võrreldes varasema ettepanekuga. see tähendab seda, et assimilatsioonireegel jääb kehtima isegi kui see muudatusettepanek nüüd Olafi määrusesse sisse läheb ja vastu võetakse ma arvan, et see on puudus, puudus õiguslikus raamistikus, millel on ka mõjud nii üksikisikutele kui ka majanduslikele osapooltele, mis on kaasatud Olavi juurdlustesse. sest me teame, et äh, juurdluse ei kas-, äh, juurdluse puhul siis mitte ainult äh, menetluslikke ressursse ei raisata, vaid tegelikult see kahjustab ka äh, üksikisikute õigusi, sellepärast et üksikisikud ja majanduslikud osapooled äh, peavad arvestama äh, juurdlusega. lisaks sellele tahaksin teie tähelepanu juhtida veel ka ühele väikesele küsimusele, mis puudutab tõendite kasutatavust. kui me vaatame prokuratuuri määrust äh, ja Olafi määrusele tehtud muudatusettepanekud, siis kohe torkab silma, et äh, on väga erinevad reeglid selle kohta, kas tõendeid on võimalik kasutada või mitte. tundub, et äh, sellest võib saada Achilleuse äh, kõõlus nii prokuratuuri kui ka Olafi jaoks. ja see tähendab seda, et olukord on Äh, sama problemaatiline siis ka prokuratuuri juurdlustega, nagu see on praegusel hetkel Olavi juurdlustega. mida ma mõtlen, kui ma ütlen erinevad standardid, nagu ma ütlesin, artikkel üksteist lõige kaks äh, välja pakutud Olavi määruses äh, räägib küll assimilatsioonireeglist ehk et kriminaalmenetluses mitte miski ei muutu, aga artikkel kolmkümmend seitse prokuratuuri määrusest näeb ette, mitte mittediskrimineerimise reegli, mitte assimilatsiooni reegli ja see on midagi muud. ja nüüd tekkiski mul küsimus, et miks kasutatakse siin neid erinevaid, erinevaid sõnastusi selles kahes õigusloomelises ettepanekus. minu arvates on olukord eriti raske siis, kui Olav Äh, hakkab juurdlusi läbi viima prokuratuuri taotlusel, siis tekib küsimus, et mis reeglid kehtivad, kas reeglib ka assimilatsioonireegel või hoopis mittediskrimineerimise reegel. et äh, kuidas see kõik mõjutab olukorda koha peal, äh, mida hakatakse kasutama, seda on väga raske ette ma kardan, et olukord muutub väga keeruliseks ja lõppude lõpuks on meil ikkagi suured probleemid äh, tõendite kasutamisega, ükskõik siis, kas me räägime äh, haldusmenetlusest või kriminaalmenetlusest. aitäh! suur tänu! ma kuulasin nihukese põnevusega, et unustasin ära. jah, see oli kõik väga huvitav ja kahjuks äh, te kinnitasite minu kõhklusi ja hirme, aga elu on juba kord selline. kui elu oleks ilus ja lihtne, siis meid polekski ju vaja. aitäh, järgmisena saab sõna doktor Chloe Prier, kes äh, esindab siin Brüsseli ülikooli ja tegeleb sellesama küsimusega uh,. Yes, madam chair um,, we will present. proua esindajana, aitäh. tutvustame koos oma uurimistööd Äh, kolleegiga. proua esinaine, daamid ja härrad. kõigepealt tahaksin tänada eelarve kontrolli komisjoni kutse eest osaleda selles seminaris aastal kaks tuhat seitseteist viisime läbi, läbi põhjaliku analüüsi tulevase EPPO ja Olafi koostöö kohta ja tol ajal oli meie eesmärgiks mõelda põhiliste aspektide üle, kuidas tagada tõhus ja tulemuslik EPPO ja Olafi koostöö ja kuidas muidugi tõhusalt kaitsta Euroopa Liidu finantshuve. nagu professor Ligeti ka ütles, on toimunud olulised arengud pärast seda. meie esitluse eesmärk on hinnata, kas kas äh, muudatusettepanekud vastavad nendele vajadustele, mida me varasemas analüüsis välja tõime. ja esimesed sammud, esimeseks sammuks meie analüüsis on tulla tagasi kahe erineva nägemuse juurde, milline peaks olema suhe EPPO ja Olafi vahel. esimene nägemus oleks siis see, et Olaf oleks EPPO-le tegevustoetuseks tema uuriv haru nii-öelda eriti juurdlusmeetmete läbiviimisel, kuid teine nägemus oleks selline, et EPPO peamine toetus tuleks hoopis liikmesriikide ametitelt ja et, et EPPO ja Olav oleksid kaks sõltumatut organit. läbirääkimistel saavutati teatud konstruktiivne kahemõttelisus. pigem eelistati teist nägemust ning, ning määruse projektis pigem samuti kaldutakse teise nägemuse poole. ja selles mõttes on selgitused igati teretulnud. kuid lahendamata küsimusi endiselt on ja pole päris selge määruse eelnõus, kas EPPO ja Olav on siis kaks võrdset partnerit või siis üks on olulisem kui teine. meie arvates on see väga tähtis ja see väärib edasist selgitamist ning nüüd analüüsimegi, kuidas peaks välja nägema tulevane koostöö EPPO ja Olafi vahel ja, ja kuidas see on siis kirjas EPPO määruses ja kuidas Olafi otsuses. nagu teate, artiklis sada üks EPPO määruses on see küsimus kirjas ja siin on öeldud nii, et EPPO täili-, säilitab tiheda koostöö vastastikuses koostöös, arvestades vastastikus mõlema mandaati ja infovahetust. iseäranis äh, kasutatakse kõiki olemasolevaid vahendeid selleks, et kaitsta Euroopa Liidu finantshuvisid ning läbi Olafi ja EPPO täienduvuse ja vastastikuse toetuse. see peegeldub praktiliselt nüüd täielikult Olafi ettepaneku eelnõus. see tagab siis äh, kahe instrumendi seotuse. siin rõhutatakse üle mandaatide täiendavuse ning toetuse, mille Olav annab EPPO-le. Olav ja EPPO saavad tööalaseid kokkuleppeid sõlmida. see on väga oluline, kuivõrd koostöö üksikasju ei ole kõiki võimalik õiguslikus instrumendis kirja panna, kuid sellised töökorralduslikud otsused on ka teatud määral piiratud, nagu näiteks puudub läbipaistvus ja tekib demokraatia defitsiit. see on eriti tähtis, et seadusandja ise Euroopa Liidus äh, piisavalt üksikasjalikult töötab välja sätted EPPO määruses või siis Olafi määruses ja siinkohal saab ainult tervitada seda, et nii EPPO määruses kui Olafi määruses, mõlemas eelnõus on siin rohkem täpsustusi ja siin me näeme kolme peamist mõõdet tulevases koostöös Olafi ja EPPO vahel. esiteks äh, tuleb vältida äh, jõupingutuste dubleerimist, nagu professor Ligeti ka ütles, see on äärmiselt tähtis Äh, nii mõlema, mõlema asutuse jaoks, kuid on tähtis ka üksikisikute jaoks ja majandusosaliste jaoks. ja EPPO määruses oli juba kirjas, et Olav ei alusta paralleelseid haldusuurimusi samade asjaolude kohta, kui EPPO juba teostab äh, kriminaalmenet-, uurimist. ja siin on sõna, siin on sõnaselgelt öeldud, et enne kui alustatakse uurimist, Olav kontrollib äh, EPPO süsteemist, kas äh, EPPO uurib samu fakte ja Olav võib ka taotleda täienevat infot EPPO-lt, kes siis vastab kümne tööpäeva jooksul ning samuti, kui Olav uurimise käigus äh, tuvastab kriminaalse käitumise, kus pädevaks võiks olla EPPO, peab ta sellest aru andma EPPO-le ning samuti uurima, kas on juba olemasolev uurimine käigus muudatusettepanekud praegusel kujul ei tähenda aga seda, et Olav ei tegutseks sellisel juhul, kui EPPO viib läbi kriminaalmenetlust. Äh, Olav võib siiski taotleda toetust oma näiteks haldusmenetluse puhul ja Olav võib teavitada EPPO-t oma kavatsusest avada täiel-, täiendav haldusmenetlus, kuid see on selgelt paigas, Olav peab, peab äh, teatama EPPO-le ja, ja aega on kolmkümmend aastat vastuseks, eeldusel, et see võiks oht-, ohustada tema menetlust ning EPPO-l on võimalus ka seda vastutada hilisemas staadiumis ja Olav sellisel juhul katkestab omaenda uurimise. siin on, siin tekstis on saavutatud teatud tasakaal, EPPO ühest küljest võib kontrollida seda, kas alustatakse haldusmenetlust ning see annab EPPO-le teatud äh, eelisõiguse, isegi kui tema vastustamispädevus on teatud määral piiratud, kuid Olafit ei jäta ka täielikult välja, ta saab toetada EPPO juurdlust ning äh, tagada täiendava haldusmenetluse avamise. lisaks, kuid siiski on jäänud mõned lahendamata küsimused, mida kõike ei saa tööalastes lepingutes kokku leppida, näiteks kui EPPO on uurimise alu-, alustamise vastu, millised võimalused on siis Olafil, kas näiteks Olav saab vaidlustada selle otsuse äh, eeldusel, et see on ebaproportsionaalne ja kui EPPO ei ole vastu, kuidas seda vaikust tuleks siis tõlgendada? vastused nendele küsimustele on väga olulised, mitte ainult sellepärast, et nad mõjutavad tulevast koostööd Olavi ja EPPO vahel, vaid ka sellepärast, et nad mõjutavad suhete iseloomu nende kahe asutuse vahel ja teine mõõde keskendub infovahetusele Olafi ja EPPO vahel. paljud sätted on siinkohal asjakohased ja kuna aeg on piiratud, siis paraku ei ole võimalik üksikasjalikumalt sellest rääkida, aga slaididel näete nende sätete üksikasju, ähm, milline kord on siis sellise infovahetuse korral EPPO määruses ja Olafi määruses. siin on täiendavad sätted selle kohta, kuidas infot vahetada mõlemas suunas. aga ka siin on mõningad punktid, mida endiselt tuleks täpsustada. on tehnilised aspektid, nagu näiteks vastastikune kaudne ligipääs üksteise süsteemidele, selle saab omavahel kokku leppida, kuid samas on mõned teemad, millega peab tegelema Euroopa Liidu seadusandja, nagu näiteks suhe, mis on EPPO, Olafi ja niinimetatud IBOAS-i vahel. IBOAS-id peavad andma aru Olafile ja ka EPPO-le. on oht äh, dubleerimiseks mida ettepanek üritab leevendada seeläbi, et tagab, et selle asemel, et info edastatakse Olafile, IBOAS võivad Olafile edastada oma raporti koopia, mille nad saadavad EPPO-le. selline lahendus lihtsustaks IBOAS-i tööd, aga ei ole selge, mida Olav peaks tegema siis, kui ta saab selle raporti koopia, mis EPPO-le saadeti. kas ta peaks seda pidama otseselt saad-, otse saadud infoks ja käituma sellega vastavalt oma suunistele ja otsustama, kas siis alustada juurdlust või peaks Olav võtma ühendust EPPO-ga ja nõudma täiendavat infot. ja lõpetuseks on veel üks mõõde Olavi EPPO koostöös, et Olav toetab ja täiendab EPPO tegevust. see mõõde langeb eriti kokku kahe varasema mõõtmega, millest me just rääkisime. ja me ei hakka jällegi üksikasjadest rääkima, aga, aga tuleb öelda, et nii EPPO määrus kui Olafi ettepanekud näevad ette, et EPPO võib taotleda, et Olav täiendaks tema tegevust, andes infot näiteks lihtsustades äh, tegevuste koordineerimist äh, lise, siseriiklike ametiasutustega või viies läbi haldusjuurdlusi. järjepidevus on tagatud, sest äh, määruse eelnõu, eh, sest, sest et äh, ettepanek ja määrus on siin tasakaalus. ja uus säte täpsustab Olafi rolli koostöös liikmesriikide ametivõimudega. lõpetuseks. muudatusettepanekuid tuleb tervitada. Nad tegelevad peamise, peamiste teemadega, mida, mille tuvastasime ka oma eelmises analüüsis ning panevad liha luudele tulevasele EPO Olafi koostööle. siin on ka nägemust täpsustatud nende suhete osas, viivad, uurivad, kuivõrd see vastab olemasolevale õigusraamistikule, kuidas on korraldatud dialoog ja infovahetus. lisaks Olafi õigusliku raamistiku tugevdamine on positiivne, arvestades eriti Olafi olulist rolli nendel juhtumitel, kui EPPO ei ole pädev või otsustab mitte uurimist läbi viia. kuid on endiselt veel lahendamata küsimusi. esiteks, Olafi ja EPPO koostöö Äh, juhtumitel, kui riigid on kaasatud, äh, kes ei osale EPPO töös. EPPO koostöö mitteosalevate riikidega on ainult, äh, sellega tegeldakse EPPO määruses ainult pinnapealselt. Olafi ettepanek ei räägi sellest üldse, isegi kui Olafi ja EPPO koostöö sõltub sellest kas äh, osalevad äh, liikmesriik, osalevad liikmesriigid, mitteosalevad liikmesriigid või nende riikide kombinatsioon? Äh, ebakindlus ja selguse puudus on, on küsimus, millega tuleb tegeleda selles vallas ja nagu ka öeldud, ka muud küsimused vajavad täpsustamist, mõned nendest on võimalik lahendada tööalastes kokkulepetes, kuid teised on sisulisemad ja nendega peaksid tegema seadusandjad Euroopa Liidus. näiteks see, kui tuleb kindlaks määrata, milline on täpne suhe Olafi ja EPPO vahel näiteks, siis kui, kas nad on tõesti võrdsed partnerid või on üks olulisem kui teine. läbirääkimised Olafi ettepaneku osas on alles varases staadiumis ja seda teksti võib-olla sisuliselt väga palju muudetakse. ja nagu ikka ametitevahelistes suhetes, Olavi ja EPPO koostöö edukus sõltub sellest, kas on olemas vastastikune usaldus ja kas tekib avatuse ja dialoogi kultuur, aitäh. aitäh. ja tõesti, ma ei usu, et see nii läheb, et kus pädevuse konfliktid on olemas, seal äh, neid konflikte nii äh, Euroopa kui riiklikul tasandil äh, ka, ähm, ka muudkui õhutatakse väga kerglikult ja tervitan siin nüüd professor Valsamis Mitsilegast, tegemist on kriminaalõiguse professoriga Queen Mary University'st Londonist. ma olen teid juba kuulnud ja sellepärast on väga oluline, et me ka teie vaated ära kuulaksime aitäh, aitäh kutse eest ja oma kümneminutilises sõnavõtus. mul ei ole äh, esitlust, aga ma tahaksin teie tähelepanu juhtida sellele, et äh, ma räägin mõningatest asjadest, mis seonduvad äh, Olefi ja prokuratuuri vahelise koostööga ja selle mõjuga põhiõigustele ja ma tahaksin Äh, sellele tähelepanu juhtides me äh, kohati unustame ära selle mõju, kui me vaatame ülesehituse küsimusi ja seda, kuidas need väga keerukad äh, organid, mida nüüd ka ümber organise-, organiseeritakse, koostööd teevad. et esimene asi, millele tähelepanu tahaksin juhtida, et ehkki meil on olnud arutelusid, mis on puudutanud pädevusi juba aastaid. minu arvates õiguslik alus, mis puudutab äh, põhiõiguste kaitset ja äh, õiguskaitsevahendeid, mis sellega seonduvad, on endiselt nõrk, et ähm, me prokuratuuri osas äh, oleks puudujäägiks see, et Euroopa tasandil ei, on väga piiratud õiguskaitsevahendid. Olafi puhul on minu meelest äh, küsimus äh, selles, et ühelt poolt, nagu professor Ligeti ütles, e, usaldatakse liiga palju äh, siseriiklikku õigust juurdlustes ja tegemist on siis äh, õigusliku ebakindlusega kohaldatava õiguse küsimustes, aga EPPO puhul on valitud minimaalne lähenemine Euroopa Liidu tasandi ähm, tagatiste kohta ja mind väga üllatas komisjoni e-, ettepanek Olafi määruse muutmiseks, sellepärast et hoolimata Olafi järelevalvekomitee soovitustest, et vaja on inimõiguste kaitse sätteid tekstis, neid seal eriti palju ei ole, väga palju öö, öö, jäetakse lootma kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta määrusele, aga minu meelest sellest ei piisa. ja teine asi, mida tahaksin öelda, on, et põhiõigusi ei tohiks näha äh, kui midagi, mis on vastuolus Euroop-, Olafi tõhususega ja nii nagu professor Ligeti siin mainis, põhiõigus ja nende austamine on võtmetähtsusega, kui tegemist on äh, siseriiklikes kohtuasjades tõendite lubatavuse tagamisega ja ka Euroopa kohtuasjades. ja ma arvan, et rohkema tähelepanu pööramine sellele, et kuidas Olav toimib, eriti seoses EPPO-ga, tagaks ka suurema tõhususe. vaja on ähm, mõelda sellele, kuidas seda probleemi paremini lahendada ja kolmas märkus puudutab äh, töö jätkuvust. ma üritasin äh, siin äh, mõelda tulevastele stsenaariumitele, kuidas Olav ja EPPO saaksid koostööd teha ja võib-olla need stsenaariumid ei ole realistlikud, aga ma arvan, et see väärib järelemõtlemist, et milline see koostöö olla võiks, nii et äh, minu kolmas märkus puudutab äh, töö jätkuvust, et kui on tagatud äh, juhtumite käsitlemise jätkuvus Olafilt, mis algab Olafis ja läheb edasi EPPO-sse, et kui Olaf algatab ju juurdluse ja siis ähm, palutakse EPPO-l seda jätkata, siis see on tõesti võtmetähtsusega ja millised tagatised äh, on siis äh, olemas äh, Olafi juurdluste puhul, et seal võib tegemist olla kahe maailma põrkumisega, et haldusuurimiste maailma ja siis nende uurimuste mm, põrkumine, mis, mida nimetatakse haldusuurimusteks, aga mis tegelikult on karistava mõjuga ja siis EPPO kriminaaluurimuste maailma põrkumine ja siin tuleks äh, tõesti väga tähelepanelikult äh, seda äh, uurida, et mis juhtub siis, kui EPPO jätkab mingeid juurdlusi, mida Olav on juba alustanud. ja neljas küsimus, mis sellega on seotud, puudutab seda, et mida me teeme siis, kui on tegemist kas täiendavate uurimustega, mida juba mainiti, või selliste juhtumitega, kus äh, EPPO otsustab mitte tegutseda, aga Olav äh, tegutseb, sellepärast et seal on erinevate künnistega tegemist või midagi sellist ja siis on tegemist tõelise paradoksiga, et äh, need äh, organid võivad tegutseda erinevates raamistikes, neil on erinevad juurdlusreeglid ja paradoksaalselt võib juhtuda niimoodi, et Äh, kergematel juhtudel, millega tegeleb Olav, on vähem, äh, väiksem kaitsetase tagatud kui kriminaaluurimiste puhul, millega tegeleb EPPO, et kui Olav tegeleb äh, asjadega, mis ei ole EPPO jaoks piisavalt tõsised, siis on tõeline probleem, et milline on võrdlusalus kohaldatava õigusega seoses ja nüüd järgmine märkus. liikmesriigid ei os-, kes ei osale äh, Euroopa prokuratuuri töös, et milline on see suhe ja millised on standardid, kui tegemist on piiriüleste juurdlustega, mis puudutavad pettusi ja ähm, ja rahapesu ja Euroopa Liidu finantshuvide kaitset, et kui Olav äh, Äh, liikmesriigis A äh, tegutseb, äh, praegu ma hetkel olen Ühendkuningriigi osas lootusrikas ja näiteks EPPO viib läbi ju juurdlust Saksamaal, siis milline on kohalduv õigus? et vaada-, võimalik on vaadata näiteks Olafi ka seonduvat õigusakte, et EPPO-l on oma reeglid, väga raske on olnud nendes kokku leppida pikki aastaid ja EPA vastab üsna paljudele Olafi jaoks olulistele küsimustele ja praegune ettepanek minu meelest ei ole nii kõikehõlmav, kui ta võiks olla. ja viimane, kuues märkus, et äh, ikka jälle olen üles kutsunud sellele, et tuleb õiguskaitsevahendeid täpsustada eraisikute jaoks ja Olafi äh, ettepanekus on täiendav võimalus äh, Ähm, et ette näha täpsemad äh, sätted äh, õiguskaitsevahendite kohta Euroopa Liidu tasandil, äh, mis puudutab teatavaid uurimisi, aga laiem küsimus, millele tuleb mõelda ja mis tuleneb minu varasematest märkustest, on see, et mil määral on meil vaja tagada kooskõla menetluslike standardite vahel, mis kohalduvad EPPO ja Olafi puhul Äh, sest äh, nende töö on äh, üksteist täiendav, aga ka üksteist jätkav ja me võib-olla peame selle läbi vaatama, nii et seitsme minuti ja kahekümne kolme sekundiga sain hakkama, nii et aitäh tähelepanu eest. aitäh, te oleks võinud veel ka kaks ja pool minutit rohkem rääkida, mis teil veel oli. tõesti väga tihe ettekanne, aga pärast saame veel arutada ja nüüd äh, tere tulemast äh, Euroopa Kohtu esindajale Jan Ingelgrammile. Te olete pidev külaline meil nendes küsimustes ja kuna meil need küsimused on väga mitterahuldaval viisil äh, lahendatud, äh, siis väga tore, et võtsite aega ja täna siia tulite. Teil on sõna, palun. aitäh, proua juhataja, aitäh kutse eest. alati on väga tore osaleda äh, Äh, mõttevahetustes, mis puudutavad nii huvitavaid küsimusi, mõned isiklikud märkused kõigepealt ettevõtjatel on äh, tegemist äh, Olafiga, millel on parem õiguslik äh, varustus. see minu meelest on lühidalt kokkuvõttes komisjoni ettepaneku sisu, mis puudutab Olafi määruse muutmist, et Olav saab paremad õiguslikud vahendid selleks, et paremini kaitsta Euroopa Liidu finantshuve, aga mida see tähendab praktikas majanduses osalejate jaoks, kelle suhtes teostatakse juurdlust, nad tahavad teada, et mis toimub Olafil on autonoomne õigus, mis tugineb Euroopa Liidu õigusele viia läbi kohapealseid uurimusi äh, nende vastavate ettevõtete ähm, territooriumil ja siseriiklikku õigust kohaldatakse üksnes siis, kui siseriiklikud ametiasutused äh, peavad Olafit äh, aitama mm, ja sellest rääkis juba just ähm, professor Ligeti, et tegemist on samasuguse olukorraga nagu konkurentsiõiguses, see ei ole midagi erilist ja üldreeglina ei ole äh, siin kohaldatava õiguse äh, kahe, äh, topelt äh, kahekordistamist, see parandab õiguslikku õiguskindlust ja see on ka praegune õiguslik olukord, nagu väga olulises kohtuasjas kolmandal mail kaks tuhat kaheksateist Euroopa Kohus otsustas Signal, Sigma Orionis versus komisjon juhtumil ja nüüd viidatakse ka sellele eh, juhtumile ehm, eh, põhjenduspunktis eh, ja mm, tehakse ettepanek ka see kodifitseerida. ja nagu proua Ligeti juba ütles, kui Olafi materjali kasutatakse mujal kui kuri-, kriminaaluurimises, siis ei nai-, saa neid tõendeid kasutada, kuna Äh, ei ole kasut-, äh, kinni peetud äh, riiklikest mm, uurimisreeglitest ja sellistes mittekriminaalsetes uurimistes tagatakse reeglite järgimine Olafi mm, raporti autentsusega. Äh, siin tekib jälle probleem kohaldatava õigusega seoses, aga tahaksin õiguskaitsevahenditega seoses äh, öelda, et mm, see ei tähenda seda, et kohus äh, peab võtma lihtsalt Olafi juurdlustulemused, vaid tal on võimalus lasta Euroopa Liidu õigusest tulenevalt Mm, äh, kontrollida Olafi uurimustulemust ja Euroopa Kohus viitas äh, sellisele võimalusele oma väga hästi tuntud äh, Keelaki otsuses. ja kolmandaks, ei ole enam mingit kahtlust Olafi pädevuses viia läbi uurimusi käibemaksu vallas ja see on minu meelest üks peamisi arenguid ja selliste kahtluste kõrvaldamine on kindlasti üks komisjoni ettepaneku eesmärkidest ja tahaksin rõhutada seda, et see on kooskõlas ka Euroopa Kohtu, kohtupraktikaga, mille kohaselt on olemas otsene seos ähm, vee-, äh, käibemaksutulude kogumise ning Euroopa Liidu finantshuvide kaitse vahel, viitan öö, äh, Taariku viie, viieteistkümnenda septembri otsusele kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, et tegemist on väga olulise arenguga, mida on pikka aega oodatud, aga nüüd see nii ka on läinud. ja neljandaks majandusosaleja äh, on kohustatud Olafiga koostööd tegema ja informatsiooni edastama ja selline kohustus on juba olemas äh, sisestes äh, uurimustes Euroopa Liidu per-, töötajate puhul, aga väliste uurimuste puhul e, e majanduses osalejate puhul on see uus ja tahaksin juhtida tähelepanu millelegi, et see on väga delikaatne kohustus, kui on kohustus anda infot ja koostööd teha, sellepärast et seal on on väga delikaatne tasakaal selle kohustuse vahel ja ehm, põhiõiguse vahel iseennast mitte süüdistada. see on äh, ka üks äh, teema, mida on juba üsna palju kohtupraktikas käsitletud, et äh, see ei ole illegaalne ko-, kohustus, aga selle praktikaline ra-, praktiline rakendamine on alati väga mm, tundlik küsimus. ja viiendaks, ehkki sellele võib-olla äh, Äh, see võib-olla väga palju ei puuduta majanduses osalejaid, aga komisjon on välja pakkunud, et Olafi peadirektori sõltumatus, et see laiendab ka koordineerivale tegevusele ja mitte ainult nii, nagu see praegu on, äh, uurimistegevusele. ja mina arvan, et see on väga oluline areng, sest see määratleb teataval määral ka seose Olafi peadirektori ja komisjoni vahel mille hulka Olav seni äh, struktuuriliselt kuulub ja see on väga huvitav põhimõtteline küsimus, tahaksin lihtsalt äh, selle siin praegu tõstatada. ning kuuendaks, me ei ole sellest seni veel rääkinud, aga majanduses osalejatel on võimalus, et Olav äh, saab äh, siseriiklike ametiasutuste kaudu in-, juurdepääsu infole, mis puudutab nende pangaandmeid, ka äh, põhjenduspunktis kakskümmend kuus on ära toodud, et mõningates liikmesriikides on see võimalus juba olemas, aga praegu hakatakse seda üht-, ühtlustatult äh, kohaldama kõigile majanduses osalejatele kogu Euroopa Liidus. mäletan, et varasematel õpikodades oli see oluline asi, mida alati mainiti seoses Olafiga, nüüd on see ettepanekus e-, olemas ja kui vaadata kõige olulisemat, otsida kõige olulisemat muudatust majanduses osalejate jaoks, siis äh, see kindlasti oleks äh, see kõige olulisem muudatus. ning lõpetuseks üks äh, teema, mida tahaksin lühidalt mainida ja seda juba doktor äh, Brier ja Weinberg mainisid, et äh, majanduslikus osalejad peavad elama võimalusega, et kogu teave, mida Olav on oma juurdluste käigus äh, kogunud, et seda saab kasutada EPPO ja, ja isegi, et Olav viib läbi haldusuurimusi mis puudutavad seda majanduses osalejat või mõnda teist majanduses osalejat EPPO äh, äh, nõudmisel, see on äh, EPPO määruses olemas ja nüüd on see ka Olafi määruse eelnõus olemas. ma sellega edasi, edasi ei läheks, sellepärast et seda on juba varem arutatud. tahaksin lisada, et majanduses osalejad Äh, ei seisa silmitsi mitte ainult äh, parema õigusliku varustusega Olafiga, vaid tal on endal ka paremad õiguslikud äh, võimalused, sellepärast et uues artiklis on tagatud lisa tagatised, mis puudutavad kohapealseid kontrolle, aga need ei kohaldu siis, kui tegemist on sisese uurimusega, aga see on teine arutelu. ja Euroopa prokuratuuril on samuti ka parem varustus oma töö jaoks, kui ta saab äh, teavet lasta koguda Olafil, kellel on parem äh, õiguslik olukord. ja sellega tulen tagasi teema juurde, mida on varem juba äh, kahe tuhande üheksandal mail kaks tuhat seitseteist siin komisjonis arutatud ja teistel konverentsidel arutatud, et on vaja äh, selle jaoks, et oleks parem kontroll ähm, Olafi üle, ähm, see puudutaks ka põhiõigusi ja äh, õiguskaitsevahendeid, millest juba professor Mitsi Liigas äh, rääkis ja ja see on olnud äh, ka eelmise aasta Olafi järelevalvekomitee arvamuse teemaks, arvamus kaks, kaks tuhat seitseteist ja ja EPPO äh, jaoks äh, sõltub Olafi poolt kogutud äh, informatsiooni kasutamise võimalus just nimelt sellest, kas on võimalik kontrollida seda, et mida Olav kogus, et, et Olav ei, ei saa Äh, et EPPO ei saa äh, kõrvale hiilida kõigist talle äh, kohaldatud eeskirjadest lastes tööd teha e e Olafil ja komisjon oli seda õigusakti koostades sellest väga hästi teadlik ja nägi selle pärast ette ka teatavad menetluslikud tagatised, nii et tasub seda ettepanekut lugeda. suur tänu teile, et te rääkisite väga vähe harmoniseerimisest Olafi ja prokuratuuri määruse vahel, aga küsime pärast teilt veel üle. nüüd proua Hoffmann, Olafi direktor on kohal ja te saate ka kohe sõna. ja, äh, aitäh, proua esimees, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, kallid kolleegid, ma jätkan inglise keeles, ütleb kõneleja, kui lubate. mul on täna väga hea meel siin olla ja teile esitleda komisjoni ettepaneku põhilisi ettepanekuid Olavi määruse muutmiseks. ja samamoodi tahaksin ka selgitada, miks me teatud valikuid tegime. enne kui ma lähen sisu juurde, tahaksin toonitada, et seda määruse ettepanekut ei saa vaadata isoleerituna ja proua Kressler, teie mainisite ka finantshuvide kaitsedirektiivi, mida liikmesriigid peavad hakkama äh, rakendama ja seda tuleks ka siis arvestada ja meil on ka kuulamine selle kohta oktoobri Äh, lõpus. me teame, et tegemist on väga dünaamilise poliitikavaldkonnaga, kus toimub viimasel ajal väga palju erinevaid äh, arenguid, meil on siin see finantsraamistik, on ka pettusevastased sätted äh, tugevad. eile rääkisite te õigusriigi põhimõtetest ja liikmesriikidele tehtavatest ettepanekutest, nende kohta me peame samamoodi rääkima ka informaatorite kaitse direktiivist ja ka samamoodi käibemaksu administratiivabi äh, seadusandlus on vastu võetud, nii et tõesti, siin on väga palju erinevaid ettepanekuid ja Olavi määrus on lihtsalt üks osa sellest laiemast pildist. komisjon juhib väga suurt tähelepanu finantshuvide kaitsele ning äh, toob välja ka liikmesriikide rolli ja vastutuse Euroopa Liidu eelarve kaitsmisel. tegemist on jagatud vastutusega, nagu me kõik väga hästi teame. nüüd minu esimene slaid. väga palju sellest on siin juba ära öeldud, nii et ma üritan teha võimalikult lühidalt. mis on Olafi tulevane roll pettusevastases võitluses? Te teate, et siin on kaks kaks põhilist mootorit selle ettepaneku taga. kõigepealt tuleb Olafi ja prokuratuuri tulevased suhted paika panna, enne kui siis prokuratuur oma tööd alustab kahe tuhande kahekümnenda aasta teisel poolel ja samamoodi tuleb ka Olafi juurdlusi tõhustada, nii nagu eelkõnelejad on öelnud. ja teine punkt äh, lähtub sellest, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal välja tuli, kui Olafi määrust üle vaadati nüüd prokuratuuri määrus. komisjoni arvates on tõesti väga tähtis, et me tagame öö, äh, Olafi ja prokuratuuri juurdluste öö, äh, täiendatavuse vastavalt nii, nagu need Olafi ja prokuratuuri määrus on paika pandud, kuid täiendatavusest üksi ei piisa kui prokuratuur oma tööd alustab, siis ta mängib ka väga tähtsat rolli pettusevastases võitluses, aga me teame, et ta keskendub ainult kriminaalõigusele. tal ei ole siin võimalik midagi ette võtta, teha, mitte midagi ette võtta siis, kui on probleeme, mis ei ole karistusõigusliku iseloomuga ja me teame, et üle üheksakümne protsendi äh, teavitatavatest rikkumistest äh, ei ole karistusõiguslikud. ja siin on öeldud ka seda, et need, et kõik äh, liikmesriigid ei osale nendes aruteludes, isegi kui nad saavad väga palju toetusi me peame hoolitsema selle eest, et Olav saaks ja jätkaks tõhusalt pettusevastast tööd ja proua Kressler, te teate väga hästi, et volinik Oettinger on ka välja toonud äh, selle siin mitu korda selles komisjonis ja sellepärast me ei keskendu mitte ainult prokuratuuri puudutavatele muudatusettepanekutele, on teatud liikmesriike, kes soovivad, et me keskenduksime ainult prokuratuurile aga selles ettepanekus on ka muudatusettepanekuid, millega soovitakse ka Olavi juurdlusi tõhustada ja meie jaoks on see väga tähtis. Need muudatusettepanekud, mis komisjon on välja pakkunud, lähtuvad just nendel määruse kõik, hinnangu kõige vastuolulisematel tulemustel ja me ütleme, et juba lühiajaliselt on vaja määrust muuta selleks, et Olavi juurdluste raamistikku tugevdada. nüüd sihipärased ettepanekud. meil tuleb see ettepanek välja töötada enne, kui prokuratuur võtab oma töö üles ja sellepärast me peame tõesti keskenduma ainult teatud valdkondadele. kas ma räägin liiga kiiresti, küsib kõneleja. Sorry, I will be a bit uh,, sorry, excuse me and I, I try to be uh, uh, slower and. ma üritan siis rääkida aeglasemalt ja võib-olla räägigi siis teile kõike, mis siin kirjas. nii et me peame kiiresti tegutsema ja parlament ja ka eesistuja väga kiiresti võtsid meie ettepanekud üle. siin öeldi juba, et võib-olla on ka teisi punkte, mida, mille, mida tuleks meie ettepanekusse sisse viia saame sellest aru ja näiteks hindamisaruandes on palju rohkem punkte. kuid meie arvame, komisjon arvab, et äh, hiljem saaks nende punktidega küsi-, tegeleda, kui minnakse kaugemale, siis kui hakatakse kõiki Olavi juurdlusi kaasajastama. kuid meie poolt tähendaks see seda, et meil on vaja ka palju rohkem arutelusid pidada ja järele mõelda kõik need äh, haldusküsimused, äh, kus hindamisaruandes tegelikult väga vastuolulisi tulemusi ei olnud. ja just sellepärast me keskendume praegu ainult problemaatilistele valdkondadele. meie esimene, ettepaneku esimene osa ehk et prokuratuur ja Olav teevad koostööd, meil on ühine eesmärk ja me, meie keskendume samal ajal erinevatele osadele ja kasutame erinevaid meetmeid e. prokuratuur viib läbi kriminaaljuurdlusi, Olav äh, haldusõiguslikke menetlusi. prokuratuuri ja Olafi määruses on kirjas ka see, et tuleb tõmmata joon mõlema institutsiooni tegevuse vahele, sellepärast on siin topelttöö keelureegel sees. kuid, ja siin võivad meil olla erinevad arvamused. ma arvan, et tegelikult isegi teadlased ei ole siin kõik ühel seisukohal. jäik eraldamine, sellest ei oleks kasu isegi kui prokuratuuril on siin teatud pädevused, äh, äh, just äh, või täielik pädevus kriminaaljuurdluse puhul on siiski vaja, et võib-olla mõni teine institutsioon liitub juurdlusega ja et mõne teise institutsiooni osa ei saa jätta kriminaaljuurdlusest välja. näiteks kui soovitakse raha tagasi nõuda, siis tähtajad on väga ki-, lühikesed ja sellepärast tuleb kiiresti tegutseda kõik need ülesanded äh, puudutavad ka siis näiteks Olafi spetsiifilisi ülesandeid, seega tõesti äh, peab ka Olafil olema õigus paralleelselt kriminaaljuurdlusega prokuratuuris oma juurdlust läbi viia. siin selles ettepanekus öeldakse, et äh, Olafi tegevus ei tähenda seda, et prokuratuur ei võiks samal ajal ka uurida. kui Olav alustab juurdlusi, saab prokuratuur ka liituda oma juurdlusega ja see on meie arvates väga tähtis osa ettepanekust. I always make it, jah yeah. um,. I will be very short on this because it has already seda slaidi kommenteerin hästi lühidalt, sest seda on siin juba mitmed kõnelejad äh, kommenteerinud. see, et kuidas seda täielikku täiendatavuse põhimõtet nüüd ka ettepanekusse sisse kirjutada. minu arvates on siin väga tähtis välja tuua dialoog ja vastastikune usaldus, sest tõesti, nagu ma ütlesin, ka joone tõmbamisest ei piisa ja on vaja pidevalt äh, infot vahetada Olafi ja prokuratuuri vahel ja siin tahaksingi välja tuua just Olafi kohastuse anda prokuratuurile infot ükskõik millise äh, Ehm, kriminaalkuritegevuse kohta, juhul kui nad seda oma juurdlustes siis avastavad. prokuratuuri määruses öeldakse ka, et Olav peaks andma abi, ehm, Olav peaks andma abi prokuratuurile, sest meie arvates on see vajalik, kuna Olav saab prokuratuuri tööd muuta tõhusamaks. aga selleks, et seda selgeks teha ja vastata juba teatud kommentaaridele, mida siin tegid eelkõnelejad Olav ei ole nagu mingi prokuratuuri kriminaalpolitseiline käepikendus, ta jätkab oma juurdlusi isegi siis, kui ta on saanud taotluse juurdluse prokuratuurilt. nii et need menetluslikud tagatised ähm, on siin kooskõlas Olavi haldusõiguslike juurdluste pädevustega Nad ei asenda aga Olafi kriminaalõiguslikku menetlust. topelttöö keelu reeglid on siin ka juba välja toodud ja sellest tuleb kinni pidada. järgmine slaid. nüüd ettepaneku teine osa Need äh, sihipärased muudatused Olafi juurdluse tõhusaks muutmiseks. siin on välja toodud seda jätkuvat tähtsat rolli. Äh, eelkõnelejad tegid seda. meil on vaja, äh, et Olav oleks prokuratuurile tihe partner Olav peab jätkama oma mandaadi täitmist, äh, nii nagu ta teeb seda ka praegu kõigis äh, mittekriminaalsetes juurdlustes ja ta peab äh, tegema koostööd ka liikmesriikidega. ja jällegi sihipärased muudatused keskenduvad just hindamis, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta hindamisaruande tulemustele. nüüd siin ka mõningad täpsustused. väga tähtis on teha koostööd, Olav peab olema võimeline tegutsema kõikides liikmesriikides tõhusalt ja saama kõikidelt liikmesriikidelt ühesugust toetust. see oli meie jaoks suureks probleemiks, et äh, riiklikud nõudmed võivad kohapealsed inspektsioonid väga raskeks teha just sellepärast me siin selgitasime seda ja oleme ka oma ettepanekus mitmeid kordi öelnud, et äh, inspe-, kohapealsed inspektsioonid äh, lähtuvad õigus, Euroopa õigusest. see ei ole mingi äärmuslik muudatus, siin lihtsalt selgitatakse olukorda vastavalt üldkohtu otsusele. proua Kressle, lugupeetud rahvasaadikud, tahan teile veel ka öelda, et nõukogus liikmesriigid ei ole nende muudatustega väga rahul, isegi kui nad on kooskõlas kohtuotsustega. nüüd õiguslikud tagat-, menetluslikud tagatised, äh, kui kasutame Euroopa õigust ja seega Euroopa õigus peab tagama ka siis äh, menetluslikke tagat-, teatised ja nagu härra Ingeramm ütles, artikkel kolm lõige viis, menetluslikud tagatised, äh, mis kehtivad just majanduspartneritele ja mis puudutavad kohapealseid inspektsioone. nüüd äh, parem reguleerimine on liikmesriikidega tähtis, meie jaoks tähtis, Euroopa Parlamendi jaoks ja mulle tõesti tundub, et me oleme siin ka edusamme teinud äh, AFCOS-e rolli on tugevdatud, äh, eraldi artikkel on ka pangakontodele juurdepääsu jaoks. Äh, nii et me tõesti tegeleme finantsuurimistega, äh, ettepanek on tasakaalus, härra Ingeram mainis ka, et käibemaks on siinjuures ja me oleme selgitanud ka siin, et meil on pädevus, me saame koha peal kontrolli läbi viia ja saame vahetada infot ka Eurofiskiga. viimane punkt, mida siin täna ka juba mitu korda mainiti ja ma näen, et olen ammu juba oma kõneaja ületanud. Äh, tõendite lubatavus praegusel hetkel Olav viib läbi administratiivseid juurdlusi ja seda ja ta kasutab siin ameti võime koha pealt ja see ei ole olnud piisavalt tõhus, sellepärast et äh, liikmesriigid domineerivad seda juurdlust ja sellepärast nüüd on sisse viidud tõendite lubatavuse kõikides äh, Euroopa Kohtu ja liikmesriikide kohtute menetlustes, kui tegemist on mittekriminaalsete menetlustega ja ka teiselt poolt äh, ei saa kasutada neid tõendeid äh, kriminaalmenetluses ja nii see on kirjas. aga see tähendab seda, et me peame ka õiguslikku raamistikku Olavi jaoks muutma. meie arvates läheb see aga selle ettepaneku kohaldusalast kaugemale. nüüd järeldused komisjon leiab, et äh, ettepanek on tasakaalus kolm erinevat nõuet on kõik kajastatud, et äh, Olav äh, peab arvestama prokuratuuri loomisega, peab tegelema teatud puudustega, mis on hindamisaruannetes välja tulnud ja samamoodi on meil vaja leida ka tasakaal äh, ja õiguslik raamistik üle vaadata hiljemalt selleks ajaks, kui prokuratuur alustab oma tööd. ma saan aru, et mingil hetkel on vaja minna kaugemale nendest piiratud muudatustest ja me võiksime palju rohkem, nagu siin ka juba öeldud, kasutada neid hindamisaruannete tulemusi. kui täiesti nimelt me piirasime oma tegevust äh, selleks, et mitte ohustada kõige tähtsamaid eesmärke, nagu see, et võimalikult kiiresti Olavi määrus üle vaadata ja parandada ja teha seda enne, kui prokuratuur oma tööd alustab. hiljem tuleb see määrus uuesti üle vaadata ja siis tahaksin toonitada, arvestades siis eh, ka juba seda kogemust, mis me saame prokuratuuri ja Olavi koostööst. seda küsimust tasub tõesti arutada ja me oleme veendunud, et selline oleks siis ka õige kurss selle küsimuse lahendamiseks. aitäh, proua Hoffmann, härra Ingelham on juba väga rõõmus, sest äh, kliente tuleb talle muudkui juurde, sest kui me teeme nii, nagu teie välja pakute, siis on meil sellised õiguslikud lüngad siin, et äh, Euroopa Kohus saab muudkui hunnikute kaupa tööd ja ma olen kuulnud, et kohtunikel on seal tööd vähe, et neil on aega, nii et äh, saate sellega siis tegeleda, aga samal ajal ma ei usu, et see peaks olema meie eesmärgiks. noh, tõesti see, et te räägite siin sellest, et parem koostöö liikmesriikidega ja tõendite lubatavus, no teate, see on see ainus nõrk, kõige suurem nõrk punkt teil siin. ja sellega te kahjustate ka oma töö tõhusust, ei ole nii, et mingid öö, äh, osakonnajuhatajad lihtsalt ei saa oma tööga hakkama, vaid siin on tõesti suured seaduselüngad meie ees. nii et võib-olla võiksid siis ka meie teised eksperdid seda kommenteerida. tervitan siin meie kunagist kolleegi Jan Mölderit, palun. ja aitäh tulemast. suur tänu, proua esinaine, kutse eest sellele seminarile. teema, mida arutame, on väga oluline ning samuti järelevalvekomitee jaoks Olafis. me oleme pisut kahetises olukorras. järelevalvekomitee peab tagama Olafi sõltumatuse, kuid meil ei ole mingisugust rolli EPPO juures, nii et keskendume siinkohal Olafile. aga tähtis on meie jaoks teada, milline saab olema Olafi vastutus. esiteks oleme väljendanud oma arvamust äh, määruse muutmise kohta, seda väljendasime oktoobris eelmisel aastal. meil on hea meel, et rida meie ettepanekuid on komisjonis ka arvesse võetud, ligipääs äh, pangaarvetele, käibemaksualane koostöö liikmesriikidega ja nii edasi. see on hea. aga oleme selle teema üle veel järele mõelnud ja see viis kirjani, mille oleme teile saatnud ning samuti nõukogule äh, kaks kuud tagasi umbes, kus me rõhutasime teatud aspekte, mis meie arvates vajavad äh, uues määruses selgitust. kõigepealt järelevalvekomitee ise. kui me nüüd vaatame nelja-viie viimase aasta raporteid, siis äh, seal kordub pidevalt äh, kaebus, et, et järelevalvekomiteel ei ole piisavalt infot oma töö tegemiseks. Olav minevikus ütles, et väga tore on, et see info on olemas, aga teie seda ei saa, sest see pole teie asi. ja see ei ole lubatav ja selleks, et seda olukorda ära hoida edaspidi oma viimases aastaaruandes oleme öelnud, et olukord on paranenud, kuid sellist olukorda ei tohiks lubada, et see organ, mille üle järelevalvet teostatakse, vastutab selle info eest, mida ta ise välja annab. on selge, et järelevalvekomitee, kui ta vajab infot, siis ta peab seda ka saama. ja see peab peegelduma ka õigusaktis. siiamaani oleme teinud ettepaneku et seda tuleks mainida ka uues komisjoni ettepanekus. hetkel see nii veel ei ole. ja veel üks muudatus, mis meie arvates on määruses vajalik ja see on pisut keeruline saavutada, nagu eelminegi järelevalvekomitee arvas, oleme ka meie seisukohal, et ei olnud õige, et järelevalve komitee asub Olafis endas. see oli määruse muutus kaks-kolm aastat tagasi, et see peaks jääma väljapoole Olavi pädevusvaldkonda. see ei kuulu BMO alla. ja meie kogemus on, et see ei ole kusagil maailmas olnud edukas, seda kusagil ei tervitata. seepärast me ei taha sügavat muutust, aga me tahame ainult seda muutust, et meie pea, et seal peaks olema sõnastus väljaspool Olafit, see võib asuda kus iganes, aga, aga kõik nõukogu ja see jääb nüüd siis seadusandja otsustada, kus see, otsustada, kus see koht peaks olema. aga mõte on, et me oleme, peaksime olema väljaspool Olavi struktuuri. senine kogemus lihtsalt ei ole olnud positiivne. ligipääs infole seega on esimene aspekt, nagu te kõik teate. seda toetavad ka kõik institutsioonide kolm õigustalitust, komisjon nõukogus ja, ja parlamendis on ühe meel, ühel meelel, et järelevalvekomiteel peab olema ligipääs kogu infole ja see peaks peegelduma ka õigusaktis, uues määruses. terve rida aspektega, mis puudutavad koostööd Olafi ja EPPO vahel. ja nagu ma olen juba öelnud, järelevalvekomitee vastutab ainult Olafi eest ja kuivõrd reeglid ei ole veel päriselt paika saanud, siis me peame ütlema, et me oleme valmis iga, igat sorti koostööks, selleks, et koostöö Olavi ja EPPO vahel oleks, oleks positiivne, ei pea me siin nüüd äh, karmi arutelu pidama, kes mida teeb. me, meil on koostöö haldusmenetluse, kriminaalmenetluste vahel, igati tervitame seda, kuid aruandlus, eeskirjad vajavad endiselt täpsustamist. ja nagu ma ka kõrvalistaja ütles, see on alati äh, arutelu teemaks, võib alati arutada, mis on jäik ja mis ei ole jäik, aga lihtsalt asi peab olema selge. meie arvates äh, ei tohiks siin olla ruumi segadusele. järelevalvekomitee on seisukohal, et oleks hea, kui Olav annaks aru järelevalvekomiteele, see peab olema ka eeskirjades kirjas, kui juhtum edastatakse EPO-le ja kui ka mitte. et mis on siis reaalne Olavi vastutus ja mis on EPO vastutus kui see on algusest peale teada, mis olu-, kuidas olukord on, siis see teeb lihtsamaks järelevalvekomiteel seisukoha võtmist ja, ja kui on ka erinevaid nägemusi, siis võiks olla järelevalvekomiteest abi. tähtis on ka, et ei ole mingisugust tööülesannete dubleerimist. ma arvan, et alati saab olema teatud segadus, aga kui järelevalvekomitee algusest peale on teadlik sellest, mis Olafi jaoks on tema vastutus ja mis on EPPO vastutus, siis see oleks hea, nii et aruandlus, eeskirjad, äh, Olav ja, ja tema aruandlus järelevalvekomitee ees, see peab olema õigusaktis selgelt kirjas ja menetluslikud tagatised, seda teemat on juba mainitud ka eelnevad kõnelejad ütlesid, et see on äärmiselt tähtis. see suurendab usaldust ainult. ja see võimaldab Olafil olla ka tõhusam, nii et lühidalt saan ma ainult öelda seda, et meie kui järelevalvekomitee oleme selgelt huvitatud tulevastes aruteludes, me tahame konstruktiivset rolli etendada. aga see on võimalik ainult siis, kui päris algusest peale on meil selge teadmine Odafilt, mida Olav peab enda vastutuseks ja mida mitte. kirjades, mille oleme saatnud parlamendile ja nõukogule, oleme neid mõtteid, mis on üldised mõtted, kirja, väljendanud ja kui vajaks, peaksite vajama abi konkreetsete ettepanekute koostamisel, muudatusettepanekute koostamisel, siis järelevalvekomitee on valmis abistama igas mõttes. suur tänu. Das Angebot nehme ich gerne an, vielen Dank. võtan selle kutse kohe vastu, jah, me ootame konkreetseid ettepanekuid sest üldiselt äh, ei lähe midagi ja see Olafi äh, järelevalvekomitee äh, ümberkolimine, sellest me saame aru, aga see menetlused, need menetluslikud tagatised, kuidas need täpselt peaksid välja nägema, et see oleks oluline, et me peame seda arutama, et kuidas see, see olema peaks, aitäh. ja mul on ka paar küsimust. kõigepealt küsimus proua Hoffmannile milline roll peaks olema mittekriminaalmenetlustel? me oleme rääk-, me ei ole, ma suudan seda peas ette kujutada, aga mis see täpselt olemas on ja kus ol-, need äh, Olafi tegevusaruandes äh, praegu on, et me saaksime nende kohta lugeda? ja härra Hingelharm äh,, ma oleks küsinud, et milline teie arvates peaks olema Olafi ja EPO rolli piiritlemine, et millist rolli saab Olaf mängida EPO jaoks, kui menetlused on nii erinevad? tahaksin viidata sellele, et EBO määrusel on rohkem kui äh, sada kakskümmend mä-, äh, artiklit EBO puhul, Olafi puhul alustati alguses äh, neljateist artikliga, nüüd on neid vist kaks korda rohkem, aga kui vaadata seda, mis toimub liikmesriikidel seoses menetlusnormidega, see on ju naeruväärne. et kuidas see peaks välja nägema? ja tahaks kõigilt küsida, et millised õiguslikud võimalused on olemas, et Olav saaks, äh, tuginedes sellele määruse ettepanekule, EPO-t üldse toetada, et mina ei saa aru, kuidas see peaks toimima. välja arvatud, et äh, juhul, kui EPO paluks lihtsalt äh, välja arvutada, et milline kahju on tekkinud, et millised on Olafi võimalused pärast komisjoni ettepanekut EPO-t toetada, ilma et kõik tormaksid kohtutesse ja hakkaksid kaebama ja ma tahaksin küsida ka, et äh, mida arvate teie parlamendi äh, muudatusettepanekust, mis mulle väga meeldiks äh,? äh kaasatud isikute ähm, ähm, äh, kaasatud isikut äh, kaasata, et, et Äh, mis seonduvad juurdlusaluste ja nende tagatistega e, ja liikmesriikide vastavate õigusaktidega ja me võiksime äh, vaadata, et äh, millised menetluslikud tagatised on EPPO puhul EPPO määruses ja siis võiksime need ju sinna lihtsalt kopeerida, et kui Olav töötab EPPO heaks, siis on tal vastavad õigused ja kohustused. ja ja see on, mulle isiklikult väga meeldib äh, nõukoguga kakelda, aga, aga las see jääb minu mureks, aga mida te sellest äh, arvate, et me tõesti ühtlustaksime neid äh, reegleid? mina olen maalt pärit, mulle meeldib, kui asjad on lihtsad. sellepärast selline lähenemine. ja ma ei tea, kes seda ütles, aga ma arvan, et härra Londonist, meie Kreeka sõber, härra äh, Äh, Mitsi Liigas, teie ütlesite, et neid stsenaariumid, äh, mida te suudaksite endale ette kujutada, et äh, kas EPPO saab Olafi abiga oma enda menetlusreegleid õn-, õõnestada, et kuidas öö, öö, seda vältida ja need erinevad öö, Äh, ühenduspunktid EBO ja Olafi vahel, et ne, see võib-olla võib kahtlustada tõhusu, kahjustada tõhusust, aga ma võin komisjoni mõista ähm, selles küsimuses, et võib-olla EPO-s on inimesi, kes midagi, mingit juurdlust blokeerivad, et tegemist on ju siiski liikmesriikide esindajatega, võib-olla tahavad oma riiki kaitsta ja et äh, siis saaks võib-olla kasutada Olafit, et võib-olla on seal määruses on selline tagauks Olafile sisse ehitatud, aga võttes arvesse palju väiksemaid äh, uurimislikke, uurimisvõimalusi, mis Olafil on, on tegemist võib-olla pigem lukuauguga, mitte tagauksega. ja mul on siin tõesti, minu meelest on siin väga palju äh, probleeme selle teemaga. mitte, et ma tahaks ülihead äh, raportit koostada, aga ma näen, et siin on tõesti väga palju probleeme ja tõendite lubatavus, see on tõesti võtmetähtsusega küsimus, et mida me peame tegema selleks, et äh, Olafi aruandeid tõesti oleks võimalik äh, kasutada äh, vähemalt teistes menetlustes äh, sest te ju viitasite sellele, mina imestan, et mis hakkab toimuma, kui tsiviilõiguslikus menetluses Olafi aruannet esi-, hakat-, esitatakse ja mida siis ütleb äh, kohtunik, mida ütleb äh, kaitsja, et kas sellest on abi, kas seda kasutab keegi, kas sellele tähelepanu pöörab, pööratakse üleüldse, ma tõesti väga kahtlen selles. Ines, kas äh, oled valmis sõna võtma, ma tahaks, et me esitaksime küsimused kõik korraga et äh, sa saaksid nüüd sõna, kui oleksid valmis sõna võtma. jah. aitäh. kõigi nende esitluste eest. see teema on tõepoolest väga huvitav. meil on kaks uurimisasutust, mis tegelevad sama teemaga ja sellest piisabki selleks, et tekiksid probleemid nende kahe asutuse vahel, see on väga inimlik, aga siin on ka institutsioonilisi probleeme ja me näeme seda ikka aeg-ajalt. nii et äh, meil on äh, tõesti siin äh, oma mureküsimused, me tahaksime selle probleemi, neid probleeme edasi käsitleda, aga me tahaks, et Olav ja EPO oleksid partnerid äh, ühtses institutsioonilises meeskonnas, äh, selle asemel, et äh, võidelda mm, oma erinevate õiguslike raamistike ja pädevustega. nii et me ennustame, et tuleb probleeme ma olen mures menetluslike tagatiste pärast, mis peaksid olema tagatud juurdlusalustele. Euroopa Kohtu esindaja mainis sellest, ta rääkis töökorraldustest, mis, need korralduslikud kokkulepped võivad olla suhteliselt äh, läbipaistmatud, ei ole päris selge, kuidas need üldse tekivad ja kuidas need vastu võetakse, nii et nendega seondub tõesti üsna suur probleem. ja mul on küsimus Euroopa Kohtu eksperdile. millisena näeb tema selle suhte hierarhilist iseloomu, et kui on olemas kriis, siis on vaja ju ka äh, mingit selgust asjasse tuua, et meil seadusloojatena oleks vaja teada, et äh, kes äh, on ülimuslik. et Olav äh, võib-olla peab mingite küsimustega pöörduma prokuratuuri poole, seal võib olla väga keerukaid juhtumeid, nii et meil on vaja selgelt aru saada, et milline see hierarhiline süsteem on nii et äh, õiguslikust aspektist, et äh, millisena näeb kohtu esindaja seda hierarhia küsimust kriisi küsimustes ja äh, menetluslikud tagatised, et ähm, et kui on tegemist sellega, et vaja oleks läbipaistvust tagada menetlus menetluslike tagatiste puhul, et ähm, Olafi puhul, et ähm, mitte kellelgi, äh, et me tahaksime selle kohta rohkem äh, kuulda, et kuidas neid tagada. ja Olafi direktoril on ju teatav äh, autonoomia sõltumatus tagatud ma ei ole päris kindel, millises ettepanekus see on paika pandud, aga artikkel seitseteist lõige kolm, äh, kui kaugele see Olafi direktori sõltumatus võib minna, millises raamistikus? milline raamistik on loodud, et äh, see ei äh, väljuks kontrolli alt ja et me ei näeks selliseid juhtumeid, nagu minevikus on olnud? härra Koon, palun. aitäh, aitäh ka kõigile äh, kõnelejatele huvitavate, ehkki mitte just rahustava info eest. ma olen äh, ametnik ja ma olen algusest äh, peale õppinud, et tuleb alati kontrollida, et kes on pädev ja seetõttu ma tervitan seda, et äh, no et vähemalt käibemaksu puhul on pädevuses selgelt kokku lepitud, see on väga äh, rahustav, sellepärast et äh, seni oli liikmesriikidel alati võimalus äh, mitte teha head koostööd, nii et see, seda tuleb tervitada, aga mina toetan dialoogi ja usaldust, aga nendel juhtudel, kus pädevus ei ole selgelt paika pandud, ei ole sellest kasu ei EPOL ega Olafil ega riiklikel ametiasutustel ega kaitsjatel ega kellelgi teisel, nii et äh, ma kuulen, et õiguslik raamistik ei ole piisavalt sünkroniseeritud, kui me räägime sellest, et Olav peaks tegutsema EPPO äh, nõudmisel ja et kui tegemist on piiriülese äh, pettuste vastaste võitlusega, siis on äh, tegemist riikidega, kes on, osalevad prokuratuuri töös ja teised, teistega, kes ei osale prokuratuuri töös ja mu küsimus on, et mida me siis teeme, et kuidas komisjon lahendab neid probleeme ja see probleem veel, et kodaniku õigused on äh, erinevalt kaitstud, et äh, küsimus, et mida nendega siis äh, teha? jah, pädevuse äh, äh, kontroll ja kui võimalik, siis äh, asja kellegi teise kaela ajamine. see ei ole küll ametnike puhul käitumise, mm, käitumisjuhised, see on küll põhjendamatu süüdistus. <laughs> härra Salafranco, palun aitäh. Äh, väga äh, oluline raport on see ja teised äh, on ähm, ju siin väga palju asju juba ära toonud. tegemist on tõesti väga huvitava seminariga ja proua Ajala juba rääkis sellest, et kuidas me tahame topelttööd vältida, aga lõpetus, ja kokkuvõttes meil on vaja olla ikkagi võimalikult pragmaatilised, et meil on vaja topelttööd vältida, meil on vaja lihtsustada teabevahetust ja meil on vaja väga selgelt paika panna pädevused ja hoolitseda selle eest, et e, need organisatsioonid üksteist täiendaks, me ei taha liiga palju asju jätta lahtiseks, see mõjutaks äh, maksumaksja raha ja me oleme vaadanud ju seda, näinud seda mitmeaastase finantsraamistiku arutelu ja mida see tähendaks, aga me peame üritama asju teha võimalikult hästi, me peame selgelt äh, määratlema mõlema organisatsiooni äh, tegevusraamistiku ja kat-, pädevuste kattuvuse. mul on väga kahju, et ma hil-, liiga hilja siia jõudsin, ma olin teises komisjonis, aga tahaksin küsida, et äh, kuidas äh, ULB kolleegid, ma olen äh, näinud nende töö lõppjäreldusi ja ma mõistan, et õigusekspertide kohta on neil väga iseseisev seisukoht siin, aga mulle tundub, et siin on väga palju lahtisi küsimusi eriti mis puudutab äh, kolma, neid äh, liikmesriike, kes ei ole äh, prokuratuuri liikmed ja siin oli juttu ka menetluslikest tagatistest, kuidas on tagatud järelevalve ja kuidas need kaks institutsiooni seotud on. ja ma arvan, et nemad saaksid meile anda sõltumatu arvamuse, mis läheb kaugemale komisjoni või Olafi või kohtu seisukohast ja härra Mulder, te tõite esile ka um, terve rea probleeme järelevalvekomitee seisukohast, millel on vaja saada teavet selleks, et olla võimeline täitma oma ülesandeid. ja selles raamistikus äh, peame üritama oma jõupingutusi hästi keskenduda. see oli väga huvitav seminar, aga paljud küsimused on endiselt lahtised ja kõige olulisem on see, et vaja on väldi-, vältida topelttööd, vaja on selgeid määratlusi pädevuse kohta, et me saaksime Euroopa kodanike jaoks piisavad tagatised. siin on teised kolleegid neid küsimusi juba tõstatanud, aga ma tahaksin tagada seda, selle, et ma saaksin vastuse ULB esindajatelt, sest nemad on sõltumatumad kui need inimesed, kes esindavad institutsioone. aitäh. aitäh. ja meil on veel rohkem kui pool tundi aega ja annan oma kõneajal teile. nii et äh, palun Äh, olge põhjalikud ja alustame professor Ligetist. Yes, um, thank you very much and thank you for suur tänu, suur tänu küsimuste ja mõtete eest. tõstatati palju küsimusi küll, keskendun äh, sellele, mis puudutab täiendite lubatavust eelkõige ja, ja see, kuidas on ühendatud menetluslikud tagatised. üks mõte, mida te mainisite, proua Kressle, oli see, et teie arvates tuleks kodifitseerida Olafi äh, uurimispädevuse ja otsustada, kui ma õigesti aru sain, äh, mis see pädevus täpselt on, kui ma teist õigesti, ma ütlesin oma sõnavõtus, et üks põhjuseid miks meil on äh, lubatavusega probleem, on just pädevuse killustatus. oleks kindlasti väga hea, kui meil oleks ühtne, ühtsed, ühtne halduspädevus Olafi puhul, kui me võrdleme Olafit ja Olafi juurdlusi komisjoni juurdlustega, näiteks konkurentsijuhtumitel me näeme, et finantshuvide kaitsel on meil palju vähem pädevust ja palju vähem ühtset pädevust. see on liikmesriikide poliitiline kompromiss. nii et kindlasti ma arvan, et pädevuse harmoneerimine on tervitatav, see on aga ka väga ambitsioonikas ettepanek, ma ei maininud seda kõigepealt, sest et mulle tundus, et see ei ole realistlik praeguses poliitilises kontekstis. kuid äh, osalen olen osalenud reas uurimutes koostöös Utrechti ülikooliga, kus me oleme võrrelnud teisi uurimisvaldkondi, konkurentsiõigus, Euroopa Keskpanga pädevus, finantsjärelevalves ja Olav. ja äh, on äh, üllatav, et finantshuvide kaitse valdkonnas liikmesriigid ei olnud valmis andma sama palju pädevust kui teistes valdkondades Euroopa Liidu poliitikate valdkondades. nii et kindlasti on siin tõesti arenemisruumi. see on üks valdkond, kus äh, on võimalik äh, tõepoolest äh, olukorda parandada, kui poliitiline konsensus selleks on olemas. mis, mis nüüd puudutab menetluslikke tagatisi, ma ütleksin, et siin ma olen koostanud põhjaliku aruande parlamendi jaoks kus äh, on terve rida garantiisid loetletud, mida tuleks minu arvates parandada. isegi praeguses olukorras äh, Olafi haldusmenetluste juures. mainiksin ühte, millele ka teie viitasite, mis minu arvates on väga oluline, ligipääsetavus äh, asjadokumentidele, me teame, et see on sügava tähtsusega kaitse ettevalmistamiseks. teistes valdkondades on see tagatud, näiteks konkurentsiõiguse vallas, Euroopa Liidu õiguses, see on tagatud kõikjal, ka siseriiklikes kriminaalmenetlustes. Euroopa Kohus on jätkuvalt oma otsustes öelnud, et ei ole vaja anda ligipääsu kohtuasja materjalidele Olafi puhul, sest et see kõik on olemas siseriiklikus kriminaalmenetluses, ma ei ole päris veendunud et see argument on kohane, sest eriti nüüd esitas Olav oma lõpparutelu äh, siseriiklikele kohtuasutustele, et ise, isegi kui üksikisik pääseb ligi siseriiklikule menetlusele ja dokumentidele, võib-olla muud asjakohast teavet, mida ei esitata lisadena lõppraportis. nii et kaitsja ei suu-, kostja ei suuda iialgi tegelikult seda konteksti näha. see võib olla kasulik info näiteks kaitse jaoks ja sellele ei pääseta ligi. seepärast äh, minu arvates praegune olukord ei ole veenev, see isegi ei vasta ka mitte põhiõiguste harta põhimõtetele, kus on ette nähtud ligipääs äh, kohtuasja materjalidele, mis on õiglase kohtumõistmise üks äh, alus nii et ma kindlasti toetan seda, et õigusaktiga tuleb seda täpsustada. ja siinkohal ka lõpetan. ja, dankeschön, wir machen weiter mit. suur tänu. jätkame proua Preeri ja proua Vainiga, palun. aitäh, proua esinaine. Teie küsimuste eest. ja tänan ka parlamendiliikmeid. tulen teie küsimuse juurde mis puudutab õiguslikke valikuid, kuidas Olav toetab EPO-t ja paraku pean ütlema, et lihtne ei saa see kindlasti olema, see korraldus. mis puudutab sätteid EPA määruses ja Olafi äh, määruse ettepanekus muudatustes, siin on kolm varianti ehk siis info tagamine, analüüs, ekspertiis ja operatiivtoetus, koordineerimise lihtsustamine kompetentsete ametiasutuste ja Euroopa ametite vahel eh, ja uurimiste läbiviimine, need on loomulikult väga otsustavad toetuse viisid EPO-le. selles mõttes need on peamiseks kanaliks, mida, mida õigusaktis ette nähakse mis siis reguleeriks koostööd EPPO ja Olafi vahel. kuid praegused õigusaktid ei ole arvatavasti piisavalt üksikasjalikud, kuivõrd siin ei tegelda ohuga, et konkureerivad äh, haldus- ja kriminaalmeetmed võiksid viia äh, nebis nibem põhimõtte juurde. demarkeerimis, joon nüüd paindlikkuse ja jäikuse vahel. on vaja selgitust nii või teisiti. et kuhu, kellele kuulub vastutus? sest kokkuvõttes äh, see, kelle üle kohut mõistetakse, kohtualune vajab kaitsmist piisavalt. nii et äh, siin pea-, on tõesti vaja täpsustada, täpsustada menetluslikke tagatisi. professor Metselegas, bitteschön. proua Met- äh,, professor Metselegas, palun äh.. aitäh, mõned kommentaarid menetluslike õiguste kohta. ma arvan, et peamine väljakutse siin täna on see, et me räägime jätkuvusest ja koostööst Olavi ja EPPO vahel ja ikkagi meil on õiguslik raamistik, mis üsna lihtsustades tegeleb Olafiga vastavalt haldusõigusele ja EPPO-ga vastavalt kriminaalõigusele ja see ei ole, ma arvan, jätkusuutlik. nii et isegi kui me teame, millised on komisjoni ettepaneku piirangud Mm, ajaraamistikku ja sihistatud äh, iseloomu tõttu, ma arvan, et meil on nüüd tõesti võimalus ja seda üksikasjalikult arutada, ma arvan, et on tingimata vaja üksikasjalikke garantiisid Euroopa Liidu õiguses ja mis peavad olema õiguslikult siduvad ühtlasi, see ei saa olla lihtsalt tööalane kokkulepe. kõike ei saa jätta ka siseriikliku seadusandluse hooleks nagu professor Ligeti ütles, põhiõiguste harta on meile siin suuniseks kriminaal- või haldusmenetluse teema ei ole harta mõttes tingimata asjakohane vastandamine. kui me mõtleme kaitsja õigustele, eh, millest on juttu EPPO-s, eh, kui me viime selle Olafile üle, Need on liiga üldised paljudel juhtumitel, kuid mõned nendest õigustest, näiteks õigus teabele, ligipääs äh, advokaadile, see on tähtis läbipaistvuse ja kohtusele, materjalidele ligipääsetavuse suhtes, nii et ma teeksin soovituse, nii et kui see on liiga keeruline, sel-, konkreetsete reeglitega välja tulla Olavi puhul, siis vähemalt võiks äh, inspiratsiooni saada sellest, mis meil on juba on olemas kaitsja õiguste osas Euroopa õigusaktides. ma ei usu, et on võimalik nii jäigalt vahelt teha, et ei, me oleme Olav ja me tegeleme ainult haldusmenetlusega ja et EPPO, me tegeleme ainult kriminaalmenetlusega, elu selline olema ei saa. nii et äh, te, võtkem seda arvesse. ja veel üks asi, mis oleks äh, selline väga idealistlik lähenemine on, et et Olavi raamistikus võiksid olla reeglid, mis üksikasjalikult ka õiguskaitsevahendeid kirjeldaksid, mis üksikusel võiksid olla, kui nende suhtes viiakse läbi juurdlust. hetkel ei ole seal praktiliselt mitte midagi. põhiõiguste mõttes ja usaldusväärsuse mõttes oleks see väga oluline. suur tänu, proua esinaine tõendite lubatavus tõesti on väga huvitav teema. ja siin on kaks aspekti. me räägime EPPO tõenditest, mida on Olav kogunud, et asi oleks selge. Nende tõendite edastamine siseriiklikule kohtule, minu arvates ei ole see väga keeruline. EPPO tõendite reeglid kehtiksid siin isegi kui info tuleb äh, sisse Olafist, siis see viiakse kohtu ette, need on EPPO tõendid, nii et EPPO eeskirjad kehtiksid, aga keerulisem on olukord siis. ja siin ongi võtmeküsimus on, et kui, kui, kui, millal seda infot, sisendit kogutakse, info kogumine on Olafi jaoks palju lihtsam kui EPPO jaoks. siin on majanduslik, majanduses osaleja, äh, Olav tuleb, inspekteerib ilma igasuguste eelnevate lubadeta või milletagi. EPPO seda teha ei saaks. EPPO-l oleks vaja kohtuniku otsust selleks, et sama asja ette võtta, selles ongi probleem. et kui nüüd tulevad need tõendid ja kohtunik ütleb, teil on need, aga te pole järginud menetlusi, et neid andmeid saada. Need sai, saadi läbi menetluste, mis ei ole õiged menetlused, mille alusel neid kohtu ette tuua, see on, ma arvan, reaalne probleem. ja mis see lahendus oleks, ma ei usu, et siin ongi lahendust. Need on sellised ühendatud anumad. me kas äh, suurendame menetluslikke tagatisi, mitte sisuliselt, ma arvan, et artikkel üheksa on nüüd piisav, aga kontroll pigem, et kes teostab järelevalvet, et need menetlikust, menetluslikud tagatised ka, et neist ka otsekoheselt äh, kehtivad, et kuidas seda kontrollida? me kas suurendame seda või peame nõustuma mõttega, et võivad tekkida tõsised probleemid pärastpoole ja et, et äh, informatsiooni kasutamine, Olafi informatsiooni kasutamine EPPO poolt äh, jääb piiratuks kokkuvõttes, sest peamist teavet ei saa kasutada, sest seda ei saada läbi piisavate tagatiste. nii et me tuleme alati, ma arvan, sellesama probleemi juurde tagasi ma ei ütleks küll, et tagatised ja kontroll peavad olema identsed, aga vähemalt standardid peaksid olema enam-vähem sellised, et EPPO võiks öelda, et see ei ole minu menetlus, aga hea küll, see koguti Olafi poolt vastavalt äh, piisavate tagatiste äh, raamistikule. ja et menetluslikud tagatist, tagati, tagatistest on kinni peetud. see on siis tõendite lubatavus hierarhia EPO ja Olafi vahel, küsin, kuulsingi küsimust siin, õiguslikust seisukohast on arutelu tegelikult õigusliku aluse kohta, EPO õiguslik alus ja Olafi õiguslik alus on erinevad. see, mida me nüüd vastu võtsime, äh, on, on seadus, Olavi määruses ei saa midagi muuta. Äh, sada üks, äh, mis ta ütleb Olavi kohta, see on juba seaduses olemas, me peame seda austama igas olukorras. artikkel kaksteist F, täiendavad uurimised. ma arvan, see on see, see on üks saja ühe piiri peal, lubatu piiri peal, sest Olav ei alusta paralleelset uurimist samade asjaolude kohta, kui EPPO seda äh, taotleb Olafilt kaksteist F alati lõps, viimane sõna veel EPPO-le. Olav ei alusta mitte kunagi ilma EPPO eh, nõusolekuta, seda on nüüd minu meelest eh, siin eh, piiri peale viidud, vähemalt nii saan mina sellest asjast aru. ja viimane märkus, mis puudutab sõltumatust. peadirektori sõltumatus koordineerimistegevuse osas minu isiklik analüüs on siin selline, et, et koordineerimistegevus on tegevus, mis on komisjonile antud äh, komisjonile lõikes kolm, kaks, viis äh, lepingu artiklis kolm. see teeb peadirektori täiesti sõltumatuks ka koordineerimistegevuses, ma saan aru, mis on pragmaatiline põhjus selle taga. aga põhimõtteliselt peaks, peaks see nii olema, see on minu isiklik arusaamine. aga ma arvan, selle üle tuleks mõelda ja seda küsimust tuleks küsida. ja võib-olla ka sellele vastata. aitäh kas ma võin veel küsida, et kas on mingeid valdkondi ju ka, kus äh, koordineerimine toimub liikmesriikide vahel ja mul on küsimus ka proua Hoffmannile, et miks see uuesti siia määrusesse sisse viidi, sest meie oleme alati leidnud, et peadirektori sõltumatus ilmselgelt peaks äh, laienema ka koordineerimisjuhtumitele, me poleks isegi selle peale tulnud, et see nii pole. ja nüüd küsimus äh, selle kohta, et kuidas äh, juurdlusse kaasatud saavad tutvuda Olafi raportiga ja nüüd, kui mõtleme selle peale, mida te ütlesite, kas me saame ette kujutada seda, et eh, EPPO ei saa juurdlust läbi viia, sest Olav korjas tõendeid, see on ju mõeldav, et eh, varasem Olavi juurdlus üt-, muudab kogu selle eh, uurimise tühiseks, ehk et me saavutame täpselt vastupidi sellest, mida me tahtsime saada, just sellepärast, et piirid ei ole selgelt paigas nüüd, kui ma mõtlen nende stsenaariumite peale, mida siin härra professor ka välja tõi, siis ma kardan, et ma jõuangi just sellele järeldusele, siis ma tõesti ei taha olla omas nahas, kui tegemist on tõesti mingi suure juhtumiga, nii et äkki oskate seda ka veel kommenteerida? aitäh, esimene. esimene küsimus, ligipääs dokumentidele, materjalidele, Olavi materjalidele. keeruline, sest üldkohus on alaline öeldud, ligipääsu ei ole äh, kaasuse materjalidele, minu isiklik arvamus muidugi on ka olemas. aga ma äh, äh, viitaksin sellele, mida ütles just äh, professor Ligeti um.. see, et ähm, menetlus muutub tühiseks. see sõltub võib-olla advokaadist, kes kaitseb, aga Strasbourgi kohtupraktika on ka meie jaoks tähtis, eks, et kui ei ole piisavat kontrolli siis äh, toimub rikkumine iseenesest. isegi kui asutus on teinud as-, asjad õigesti, aga kui ei ole piisavat kontrolli selle üle, mida tehti ja kui see, ja see on muidugi ka seotud põhi, seostub põhiõigustega, siis kohtupraktika ütleb, et äh, ei, siin on tegemist rikkumisega, oht on olemas. see on muidugi alati pisut erakorralistes olukordades, kuid risk on olemas. nüüd on see hetk, kus ma tahan tänada liikmesriike selle kaose eest, mille nad on nüüd sinna määrusesse sisse kirjutanud. ja aitäh, proua Hoffmann, teile ka sõna kohe. suur tänu, proua esimees, suur tänu ka nende väga huvitavate küsimuste eest ja huvitava arutelu eest, ma näen et me ilmselgelt mitmeid kordi peame veel kokku tulema selleks, et neid kõiki tähtsaid küsimusi läbi arutada ja jätkan inglise keeles. Te küsisite kohe alguses äh, äh, Olafi juurdluste kaudu, mis ei puuduta karistusõigust, mis see siis täpselt on? Olafil on väga lai mandaat finantshuvide kaitsmiseks ja see on laiem kui ka proko-, prokuratuuri mandaat, sellepärast et EPPO tegeleb ainult äh, kriminaalkuritegudega. kui vaadata meie määrust, siis on näha, et kui on siin pettuse kahtlus, korruptsiooni kahtlus, ükskõik milline muu illegaalne kahtlus, mis võib fin-, Euroopa Liidu finantshuve kahjustada, nii et tõesti, Äh, mandaat on väga lai ja tihti, kui me alustame juurdlust, me tegelikult ei tea, kas seal on karistusõiguslikke elemente või lihtsalt mingeid äh, probleeme. ja kui vaadata meie raportite statistikat, äh, mul ei ole kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aruannet küll kaasas, aga sealt tuleb välja, et suurem osa meie tööst puudutab just finantssoovitusi ehk me nõuame oma raha tagasi. ja juriidilised soovitused on vast kõigest kolmandik kõikidest meie soovitustest. nii et nagu ma ütlesin, Olafi tegevus on väga laiapõhjaline ja me keskendume just äh, finantsnõuetele, äh, äh, tagasimaksenõuetele ja siis teeme veel ka administratiivseid soovitusi see on minu arvates ka väga tähtis selleks, et mõista kogu seda kontseptsiooni. see oli tähtis ka komisjoni jaoks, et öelda, et nojah, tegemist on siin tõesti lisajuurdlustega selleks, et hoolitseda sellest, et Euroopa Liidu eelarve oleks igal juhul kaitstud. nii et me paneme sinna veel ühe elemendi juurde äh,, kriminaalkuriteod, aga me ei tohiks äh, ignoreerida siis kõiki teisi finantshuvide kaitse nüansse. ma arvan, et seda on väga sel-, tähtis selgitada. meil oli väga huvitav arutelu Olafi, prokuratuuri ja nende hierarhilise suhte üle ja ma ei ole nõus sellega, mida ütles Jan Ingelramm. meil on olemas prokuratuuri määrus, nii nagu ta on võib-olla oleks olnud tõesti hea ida ja see on hea mõte ja see on ka nüüd see visioon, mida ähm, kolleegid ülikoolidest välja tõid, et Olav äh, võiks olla siis prokuratuuri nii-öelda mittekriminaalsete juurdluste käepikenduseks, aga nii see ei ole. ja see on paika pandud, aga ta on paika äh, pandud, need mõlemad institutsioonid peavad tegema koostööd ja me üritasime tõesti võimalikult palju sisse viia ka seda, mida ütles proua Jala Sender, et oleks selline koostööd tegev meeskond, mis üksteist täiendab ja nad tõesti üritavad võimalikult palju koostööd teha. ja ma arvan, et äh, meil see ka õnnestub, eriti kui Olafi määruses on siis ka vajalikud tasakaalusmeetmed paigas kogu see arutelu menetlusriske, tagatiste, tõendite lubatavuse ja Olavi mandaadi kohta, see kõik on omavahel ähm, seotud. Kreeka professor ütles, et see on lihtsustatud, aga samal ajal Olav on administratiivne institutsioon ja prokuratuur tegeleb äh, kriminaalkuritegudega meil on piiratud juurdlusõigused, aga samal ajal menetluslikud õigused on päris hästi paigas ja isegi härra Ingelgramm tunnistas seda, et me oleme tõesti siin pingutanud selleks, et tagada selged menetluslikud tagatised. oleme kaasanud ka advokaadid siia artikkel kolm lõikesse kaks nii et me tõesti leiame, et see ettepanek on tasakaalus. kui te tahate tõendite lubatavusega äh, kaugemale minna, siis tuleb kogu kontseptsioon üle vaadata. kõik see pädevuste, uurimiste pädevuste tase, menetluslike tagatiste tase ja tõesti, kui äh, tõendid on sajaprotsendiliselt lubatud, äh, siis see muudab olukorda. meie leiame, et mis puudutab äh, mittekriminaalõiguslikke juhtumeid ja selliseid kohtujuhtumeid, siis see olukord on selgitatud siin nüüd. me peaksime selle peale tõesti võib-olla teises astmes sügavamalt järele mõtlema. pärast seda, kui oleme saanud juba kogemusi prokuratuuri ja Olafi koostööga. kui me näeme, et see kõik tõesti toimib hästi ja me anname endast parima, et see ka tõesti toimiks, aga siis, kui tuleb välja, et on küsimusi, millega peab tegelema siis muidugi teeme seda ja pakume välja kohandusi ja ka laiapõhjalisemaid äh, seadusandlikke ettepanekuid. nüüd juurdepääs äh, juhtumi dokumentidele, siin lähtume sellest, mida on öelnud Euroopa Kohus oma otsustes. Need olidki minu poolt põhilised märkused aitäh. proua Hoffmann, proua Hoffmann. Olav on pettuste vastane võitlus, minu jaoks äh, Olav äh, tegeles siiski ka karistusõigusega, kui me nüüd Olavile anname äh, talle uue nime, et raha tagasinõudmise amet, siis ma olen küll, küll nõus sellega, mida te ütlesite nii et ma lihtsalt tõesti tahan, et me ka ise ei petaks ennast selles osas, et millega Olav siis tulevikus tegelema hakkab. ma tõesti tahaksin nüüd selgitada selle administratiivse poole välja, aga siis me peame sellega mandaati selgelt paika panema, et äh, me võtaksime selle äh, karistusõigusliku aspekti välja, ma tean, et meil on siin Ungari ja Poola ja Taani ja Rootsi ka, aga kogu see lugu samamoodi nagu ka prokuratuuri puhul, et tal on need pädevused nüüd siis ka jagatud pädevus nagu välja tuli, sest ta peab ju Olafiga oma mandaati jagama. ja ma tõesti palun, et annaksite meile ka statistikat nende juurdluste kohta, mis ei puuduta kriminaalõigust, et teie statistikas ei tule seda ju välja, et kui palju raporteid tegeleb ainult äh, raha tagasinõudmisega ja administratiivsete äh, Äh, juurdlustega, et see pannakse kõik alati ühte patta, me tahaksime siin saada selgemat infot, kui teil on võimalik siin paari-kolme aasta jooksul hakata ka täpsemalt neid numbreid välja tooma. ja ma tõesti ei, ei näe mitte mingit muud võimalust selle küsimuse lahendamiseks ja proua Jala Sender tahtis ka veel sõna saada. jah, aitäh. ma arvan, et see on tõesti väga huvitav arutelu. mul on küsimus äh, direktorile kohtust. kui on kuidagi võimalik äh, tugevdada neid äh, tagatisi, mida Olav kasutab, äh, siis kas võiks ka järelevalvenõukogu pädevused üle vaadata, selleks et tõesti kõik vajalikud valdkonnad oleksid kaetud, et meil võiks olla selline mingi valem mudel, mida me kasutame siis selleks, et kõik valdkonnad ära katta, sest seda ka selleks, et me kõiki neid uuringuid, teadusuuringuid, mis on tehtud, ei laseks käest äh, eriti kui hakkame siin rääkima prokuratuuri loomisest, et me tõesti peaksime võib-olla Järelevalvenõukogu pädevusi suurendama, me oleme seda väga tihti ka korranud. järelevalvekomisjon keskendub sellele, kas on võimalik dokumentidega tutvuda, nad üritavad vaadata Olafi siseprobleeme ja tegeleda nendega, aga meie tahame, et kui tõesti arvestatakse kõikide menetluslike küsimustega. see oli minu esimene küsimus ja minu teine küsimus, kuidas me saaksime tugevdada seda, et Olafil on ka juurdepääs pangakontodele, ka äh, andmekaitse, kõik need muud äh, tagatised, mis on äh, õigusandluses kirjas, et kuidas on võimalik Olafil saada juurdepääsu pangaarvetele, et kas see on ka kuidagi siia kaasatud, me ei saa ju nüüd öelda, et, äh, et kõikide pangakontodega on probleeme ähm,. aga tihti on meil ka tegemist väikeste ettevõtetega kes ei saa endale lubada kümneid advokaate, kes kaitseksid neid ja väga tähtis on, et just nende puhul menetluslikest tingimustest peetakse ülitäpselt kinni ja me peaksime neid ka kaitsma ja seda siis vastavalt nendele tagatistele, mis meil on paika pandud. härra Ingerham, härra Mülder ja siis vabatahtlikud, kes soovivad andekaitsest rääkida. aitäh, aitäh nende huvitavate küsimuste eest. me jõuame alati ühe küsimuse juurde tagasi, et selleks, et lahendada probleemi või et äh, anda siis Olafile seda, mis on vaja selleks, et äh, kasutada tõhusalt Olafi informatsiooni. see on kontroll, meil on erinevad kontrolliinstantsid, nad kõik töötavad väga hästi, aga ähm, tihti ei ole see kontroll sõltumatu ja seda ei ole võimalik kiiresti läbi viia. ja tihti öö, tekib siin probleeme ka põhiõigustega. hiljem võetakse vastu otsus ja hakatakse kuulama tunnistusi selle kohta, mis toimus. ja tihti võib olla ka liiga hilja pöörduda Strasbourgi kohtu poole ei ole ka ühte ainuvõimalikku täiuslikku lahendust, aga vähemalt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta komisjoni ettepanek äh, läheb küll õiges suunas. ma ei taha nüüd siin öelda, et selle tuleks kiiresti vastu võtta, aga ta läheb õiges suunas ja ta vähemalt tegeleb selle probleemiga. ma arvan, et me ei saa seda ettepanekut arutada ilma, et me kõik ülejäänud ettepanekud kõrvale jätaks juurdepääs pangakontodele, see on ilmselgelt äh, tähtis küsimus, mis on seotud ka andmekaitsega, aga nüüd see uus andmekaitse üldmäärus äh, annab meile ka lootuse, et see küsimus saab korda. see ei puuduta mitte ainult andmekaitset, see puudutab ka eraelu kaitset äh, ja tihti, kui üksikisikud on kaasatud, siis on võimalik saada pangaarvetelt ka infot, mis puudutab eraelu ja siin jällegi on vaja, et keegi kontrolliks eh, enne, kas eh, Olafile on võimalik anda juurdepääsu ehm, pangaarvele või mitte. sellega lõpetavad tõlgid oma töö, ütleb esimees ja tõlgid tänavad oma kuulajaid. Oh,